Uh, good afternoon. Äh, tere päevast, kallid äh, daamid ja härrad. uus energiaturu ülesehitus, avalik kuulamine. me loome samm-sammu haaval oma energialiitu ning uus turu ülesehitus on äärmiselt oluline teema. kõigepealt seetõttu, et meie turg loodi kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi ning see oli mõeldud tarnimiseks suurtest elektrijaamadest, kivisöel töötavatest elektrijaamadest, tuumajaamadest ning viimase kahekümne, kolmekümne aasta jooksul oleme me oma energiaressursse muutnud, oleme muutnud ka seda, kuidas me elektrit toodame. osaliselt ähm, oleme äh, kasutanud ka gaasi. seega meil on vaja oma turu uut ülesehitust ning äh, me tahame luua äh, oma siseenergiaturgu. see on äärmiselt oluline energialiidu aspektist. niisiis möödunud aasta juulis käivitas Euroopa Komisjon avalikud konsultatsioonid uue energiaturu ülesehituse kohta, eesmärgiga vaadata läbi äh, asjakohased energiaturualased seadused, iseäranis need, mis puudutavad elektriturge. just nende turgudega äh, on, äh, ole, tegelemegi täna, tegeleme elektriturgudega Äh, ülekandeprobleemid, äh, äh, jaeturu, hulgiturud, neid probleeme ei ole kerge lahendada. ITRE komisjon otsustas koostada raporti samal teemal, selleks, et parlament saaks anda omapoolse panuse ja meie raportööriks on härra Werner Langen see on siis meie algatus, tema on meie algatusraporti raportööriks ja meie tahame Euroopa Komisjonile välja pakkuda mõned lahendused ja meie tänase kuulamise eesmärk on anda ITRE komisjoni liikmetele võimalus asju ekspertidega arutada, enne kui hakatakse esitama muudatusettepanekuid härra Langeni raportile ja ITRE hääletab kahekümne neljandal mail selle raporti üle. meie tänane kuulamine kestab umbes kaks ja pool tundi ning see on jagatud kaheks osaks iga osa lõpus on küsimuste ja vastuste voor, mis kestab umbes kolmkümmend minutit. ekspertidel on umbes kümme minutit kõneaega. niisiis, kallid külalised, te peate sellest kinni pidama ja ma paluksin, et saadikud piirduksid äh, ka kahe-kolme minutiga. eks me näe, kuidas me oma ajaga toime tuleme, me tahame jätta piisavalt võimalust, et meie külalised saaksid vastata ka kõigile küsimustele. ning sissejuhatuseks annaksin sõna meie raportöörile, härra Werner Langenile. Äh, juhatage meie arutelud sisse oma märkustega ja oma üldise seisukohaga kogu selle teema kohta. jah, aitäh, lugupeetud esimees Äh, tahaksin tõesti äh, kasutada oma emakeelt, mul on väga hea meel selle üle, et see avalik kuulamine üleüldse aset leiab. on äärmiselt oluline, et me oma arvamuse koostamisel, äh, mis on seotud seadusandluse ettevalmistamisega, kuulame ära ka ekspertide hääl ja et meil on võimalus tõesti asju nendega arutada. ja tahan teid kõigepealt kogu südamest tänada, et te meie kutse olete vastu võtnud ja täna siin meiega olete kõige, eh, komisjoni esimene teatis on eh, juba üsna vana, see on eh, kaheteistkümnendast juunist kahe tuhande viieteistkümnendast, kaheteistkümnendast aastast. parlament on koostanud selle kohta juba ühe raporti ja minu raport selle tähtsa teema kohta eh, on eh, juba mitu nädalat vana. seda on võimalik kõigis keeltes lugeda ning eh, see raporti eelnõu on suunatud just nimelt komisjonile tehtavatele ettepanekutele ja nendele avaldustele, mida komisjon on juba teinud. siin on mõningad punktid välja töönud ja eh, tahaksin ekspertidele e-, e-, juba eelmärkusena öelda, et eh, meil on siin eh, piir, kui, kui palju tähemärke raportis tohib olla, nii et, et ma ei saa kahjuks selle, nende piirangute tõttu kõiki teid siin kajastada ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on siis järgmisel nädalal ja pärast lihavõttepuhkust on meil siis variraportööridega esimene koh-, kohtumine ja arvamuste avaldus ja siis teeme seda siis äh, ITRE komisjoni variraportööridega, nii palju siis asjade käigust energiaturu ülesehitus on eesmärk, mis Euroopa Liidul juba kakskümmend aastat olnud. mäletan ka üheksakümnendaid aastaid, kui iseäranis elektrisektoris ja hiljem ka gaasisektoris äh, räägiti äh, tootmisvõimsusest ja, ja jaotamisvõimsuse eraldamisest see eh, turu ülesehitamine jätkub ja komisjon on oma teatises ka eh, defineerinud, kuidas seda tuleb teha, on räägitud hinnakujundusest, uutest investeeringutest, samuti Euroopa stiimulitest ja lähenemisest Euroopa varustuskindlusele ja samuti regionaalsest koostööst energiapoliitika vallas, iseäranis investeeringute vallas Äh, investeeringud uutesse energiarajatitesse, uutesse äh, võrkudevahelistesse ühendusse, nii et, et meie energia siseturg tugevneks. Äh, taastuvenergia mängib selles Eh, kõiges ka väga olulist rolli ja kui me vaatame praeguseid energiaturge ja seda, et liikmesriigid on väga tugevalt need, kes otsustavad, milliseid energiaallikaid kasutatakse eh, ning seetõttu on peaeesmärgid olnud ka üsnagi erinevad ja seetõttu on Euroopa tasandil lähenemine õige eh, ning parlament on sellest arutelust väga huvitatud. me soovime, et sellist Euroopa lähenemist edendatakse, nii nagu komisjon on välja pakkunud ja loomulikult tuleks arvestada ka liikmesriikide kasutatavate energiaallikatega ma ei taha siin anda mingeid soovitusi, et üks energiaallikas tuleks täielikult välistada, olgu see tuumaenergia või kivisöel põhinev energia. meil tuleb kasutada siiski erinevaid Eh, energialiike, aga taastuvenergia edendamine on loomulikult esiplaanil ja loomulikult eh, sõltub väga palju ka liikmesriikide eh, tootmisvõimsustest ja ka sellest, kuivõrd tugevalt see kõik Euroopa elektrisiseturgu mõjutab ja me peame siin tõdema, et viimastel aastatel on liikmesriikide tootmisvõimsuste vallas Äh, võimekus tootmiste vallas kasvanud, meil on äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki äh, ning tihtipeale need erinevad tootmismehhanismid moonutavad konkurentsi turul. meie arvates oleks vaja paremaid eelduseid paremaks varustuskindluseks ning seetõttu tuleb võimaldada riikidel Äh, siiski ka teatud määral sekkuda. Euroopa äh, võimsuste turud äh, ilma Euroopa Liidu tasandi reguleerimiseta, seda on väga raske ellu viia Eh, novembris alustas komisjon menetlust Prantsusmaa vastu sellega seoses. Te teate, millised on eh, need eeldused, te teate, millised on ettepanekud, parlament eh, arutab seda kõike väga sageli ja lõppkokkuvõttes siin töökomi-, töö, ITRE komisjonis ja ka täiskohul peame leidma sellise ühise lähenemise. see on eriline väljakutse, mis seisab Euroopa Parlamendi ees ning tahaksin mainida veel reguleeritud hindu Äh, kas äh, me saame näiteks lubada mingeid tipphindu, kuidas on äh, lugu ülekandevõrgu operaatoritega, kuidas me saame siis taastuvenergia allikaid kasutada, arvestades toetusi, mis neile makstakse, milline on siis jaotusvõrgu operaatorite roll Äh, ja äh, jaotusvõrgu omanike eraldamine toot-, toot-, tootmisettevõtete eraldamisest, need on sellised olulised punktid, millele tuleks keskenduda ja sellega oma sissejuhatava sõnavõtu lõpetasin, olen juba ühe minuti kõneaega ületanud, härra esimees, ja annan teile sõna tagasi, suur aitäh tähelepanu eest! aitäh, äh, härra raportöör! Teie mm, sissejuhatavad sõnad olid äh, Äh, huvitavad ja pärast arutame ka seda, aga nüüd annan sõna siis esimesele kõnelejale. Te teate, et me loome energiasiseturgu oma tarbijate jaoks, oma tööstusettevõtete jaoks, oma majanduse jaoks. aga ilma elektritootjateta ja elektriga kauplemise platvormideta ei suuda me midagi teha. nii et, et ka nende jaoks peaks elektriturgu looma ning ning äh, selle kõige tulemusena saadab edu ka meie kodanikke. niisiis, meie esimene äh, kõneleja on täna doktor Alvar Rios, kes on Euroelektrik turukomitee esimees. Euroelektrik on elektritootjate sektori ühendus. Äh, see esindab siis elektritootjate ühiseid huve Euroopa tasandil. aga oma kodumaal Hispaanias on doktor Alvar Rios Äh, äh, reguleerivate küsimustega tegelev asepresident elektriettevõttes Endesa. niisiis, äh, kõigepealt kuulame siis energeetikasektori arvamust, nii et teil on sõna, palun. suur aitäh, härra president. kõigepealt tahaksin tänada parlamenti ja ITRE komisjoni selle eest, et meid kutsuti sellele kuulamisele ma alustaksin sellest, et äh, vaataksin tarbijatele esitatavat elektriarvet, sest see on äh, tänaste arutelude aluseks. Äh, siin graafikul on näha, kuidas elektriarved, selline keskmine, ühe Euroopa majapidamise keskmine elektriarve on arenenud ajavahemikus kaheksa tuhat kaheksa kuni kahe tuhat neliteist. siin me pöörame tähelepanu kolmele asjale, tarbijad maksavad oma elektriarve läbi kolme asja eest, kõigepealt maksavad nad elektri enda eest, seda me nimetame siis elektri tarnehinnaks, siis nad maksavad ka võrgu eh, kulu, katavad ka võrgukulud, see on siis jaotusvõrk, mis toob energia neile koju ning kolmandaks maksavad nad maksude ja poliitikaga kaasnevate kulude eest niisiis, need on need asjad, mida elektriarve kajastab ja väga paljudel juhtudel need asjad ei ole otseselt seotud elektritarnega. nagu me siin näeme, kahe tuhande kaheksateistkümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda on elektritarne hind seitse protsenti langenud, võrgukulud on kasvanud kaheksateist protsenti ning eh, need eh, kulud, mis on seotud maksude ja poliitikaga, on kasvanud nelikümmend seitse protsenti see tähendab, et praegu äh, ligemale üks kolmandik, umbes kolmkümmend kuus protsenti sellest, mida tarbijad maksavad oma elektriarves, äh, koosneb maksudest ja poliitikakuludest. Äh, mõnedes riikides on olukord veelgi hullem, minu kodumaal Hispaanias on see üle viiekümne protsendi, Taanis on see enam-vähem sama, sama, Saksamaal on ka need kulud väga kõrged, nii et, et mõnedes riikides on olukord isegi hullem ja tõsisem mida see kõik siis tähendab, need äh, maksud ja poliitikaga kaasnevad kulud, mis niivõrd kiiresti kasvavad? see tähendab seda, et me muudame elektri kunstlikult kalliks ja see on probleem. see on probleemiks sellepärast, et elektrifitseerimine on äh, vahend, kuidas äh, majanduse süsinikuheidet vähendada kui me tahame täielikult dekarboniseeritud energiasüsteemi, siis peame kasutama palju rohkem elektrienergiat, kui kasutame praegu. me peame asendama nafta, gaasi, kivisöe, elektriga äh, majapidamisseadetes, tööstusseadetes ja transpordis ning me peame hoolitsema selle eest, et meie elektri tootmine on vähese CO2 heitmega. nii et, et kui me teeme elektri kalliks, siis meie kodanikud kasutavad maagaasi või naftat oma kodude kütmiseks ning sellel ei ole jätkusuutlikkuse aspektist mingit mõtet Nad kasutavad bensiini sõitvaid autosid ja mitte elektriautosid ja see on ju ka mõttetu. nii et, et need maksude ja poliitikaga seonduvad kulud teevad elektri kunstlikult kalliks ning äh, üha äh, rohkem need püsikulud tarbijate elektriarvel kasvavad äh, ja nad ei saa neid kuidagi kontrollida, nad ei saa reageerida turuhindadele. Äh, nüüd, äh, kui me vaatame olukorda Euroopa riikides, äh, siis enamik neid poliitikaga seotuvaid kulusid tuleb toetustest, mida kütustele makstakse, taastuvenergiale makstakse. sest me toetame väga tugevalt ju taastuvenergiaallikaid, kuigi Äh, me oleme paika pannud taastuvenergia osa meie energiatarbimises kui teatud protsendi, siis tegelikkus on see, et enamik taastuvenergiaallikatest jõuab elektrisüsteemi ja taastuvenergiaallikate arendamise suurem osa nendest kuludest maksab kinni tarbijad. Äh, ja mitte naftatarbijad, mitte gaasitarbijad, nii et, et see on üks asi, mis muudab elektrienergia kallimaks niisiis, esimene asi, mida me siit võiksime õppida, kui me teame, et Eh, taastuvenergiaallikate arendamise kulud on väga suured ja kui me teame, et tulevases vähese CO2 heitmega süsteemis kasutame me väga palju taastuvenergiaallikaid, palju rohkem kui praegu, siis eh, suudame paremini need, neid taastuvenergiaallikaid tõhusaks ja konkurentsivõimeliseks muuta. meie arvates tähendab see seda, et taastuvenergiaallikad tuleb turule integreerida, tuleb äh, Äh, tugevdada heitmetega kauplemise süsteemi, äh, tuleb hoolitseda selle eest, et me äh, tõesti saadame sellise tugeva hinnasti, hinnasignaali, mis toetab saastuvenergia arengut ja me peame hoolitsema selle eest, et tulevased toetusskeemid taastuvenergiaallikatele on turupõhised ja tagavad konkurentsivõimelise taastuvenergia teine äh, element, millele selles graafikul viitasime, olid võrgukulud ja võrgukulud on kasvanud kaheksateist protsenti. kui me arvestame sellega, kuidas meie majandus ja ühiskond on kasvanud, äh, tähendab see seda, et võrgukulud on olnud peaaegu stabiilsed. ja see on ka mõistlik, sellepärast et meie võrkude reguleerimine on keskendunud just nimelt investeeringute kontrollile, kulutuste vähendamisele ja asjade niivõrd tõhusaks muutmisele kui vähegi võimalik aga võib-olla see ei ole õige keskendumispunkt, kui me tahame integreerida taastuvenergia allikaid, kui me tahame, et eh, tarbijad reageeriksid turusignaalidele, kui me tahame jätkusuutlikku elektrisüsteemi, siis on meil vaja selliseid võrke, mis on palju automaatsemad, mis on palju intelligentsemad, palju nutikamad, kui nad on praegu selleks on vaja investeeringuid, selleks on vaja innovatsiooni ning enamikes Euroopa riikides äh, võrkude reguleerimiskavad ei ole piisavalt äh, stiimuleid loovad, ei stimuleeri piisavalt äh, innovatsiooni, seda, kuidas üle minna sellistele võrkudele, mis tuleksid toime taastuvenergia allikate integreerimisega ja madala CO2 heitmega energiasüsteemidega. ja kolmas äh, element on elektritarnekulud äh, ja enamuse sellest moodustab hulgihind ja siin näete äh, hulgihinna arengut Saksamaal kahe tuhande üheksateist, üheksandast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, see hind läheb pidevalt allapoole ja praegu oleme jõudnud sellisele hinnatasemele, mis on eh, kakskümmend, kakskümmend viis eurot megavatt-tunni eest. see on väga madal hind, see loomulikult ei stimuleeri investeeringuid ega tõhusaid investeerimisotsuseid ja see ei saada mitte mingisuguseid signaale süsteemi arenguks ja see ei saada ka mingeid signaale äh, mis tahes tootmistehnoloogia arenguks, olgu see taastuvenergia põhine või milline, sellise hinnaga ei ole võimalik midagi luua. Te võite mulle öelda, et meil on tootmisvõimsuste ülejääk vähemalt teatud riikides, aga tegelikkus on selline, et jah, kuigi meie süsteemis on palju energiat, on meil endiselt vaja äh, uut äh, tootmisvõimsust mida kasutada siis, kui tuul ei puhu, kui päike ei paista ning selleks on meil vaja äh, täiendavat võimsust ja praeguste hindade juures me seda ei saavuta. üks elementidest, mis on äärmiselt vajalik äh, selleks, et seda võimsust luuakse või et seda säilitatakse, on korralikult toimiv äh, hulgiturg ning korralikult toimiva hulgituru üheks oluliseks elemendiks on siis need hinnad, Äh, mis kehtivad siis, kui varustus on piiratud. kui äh, varustus on piiratud, siis hinnad peavad tõusma. Äh, see on igasuguse toimiva turu põhielement. küsimus on selles praegu, et praegu need, need sellised hinnad lihtsalt ei toimi. üheks põhjuseks on see, et meil on hindade ülempiirid, mis aeglustavad turgude arengut ja ei lase hindadel tõusta sellele tasemele, kuhu nad peaksid tõusma. aga me peaksime ka küsima, et mil määral eh, need energiapuuduse hinnad on mõistlikud. aga miks ka valitsused selliseid hindu lubavad, me peame meeles pidama, et eh, põhjus, miks meil sellised hinnad on, on sellepärast, et meil on oht varustuskindlusele. Eh, kas see on poliitiliselt vastuvõetav? me kõik oleme nõus või enamik meist on nõus, et hinna ülempiirid tuleks kaotada aga selliste ülempiiride kaotamine äh, praegu ei ole oluliseks küsimuseks, äh, sellepärast et nende ülempiirideni tänapäeval väga harva jõutakse. meil on äh, üsna palju sellist energiatootmist, mida subsideeritakse ja tegemist on sellega, et väga palju tootmisest ei sõltu turuhindadest ja, ja seetõttu Äh, turus, turul ei teki sellist äh, olukorda, et tekib energiapuudus ning stiimulid investeerijatele kaovad. niisiis need energiapuuduse hinnad, kuigi need on vajalikud äh, selleks, et võidelda moonutuste vastu, on, ei ole piisavad investeeringute mootorid ning seetõttu kutsuksin, tõesti on raske leida investoreid ja energiatoode, tootvaid ettevõtteid, kes tahaksid toota energiat, tuginedes siis nendele hindadele. ja seetõttu me leiame, et üldiselt eh, peab energiaturg sisaldama kolme elementi, meil on vaja energiaturgu, eh, meil on vaja äh, Äh, paindlikku turgu, me peame, meil on vaja sellist turgu, et meie tootmisvõimsus suudaks tõesti äh, nõudlusele kohaleda ja vastupidi ning mõningatel juhtudel, kui see asjakohane on, on meil vaja ka tootmisvõimsuste turgu, äh, mis meil aitab saavutada seda võimsust, mis on vaja ja saata vajaliku signaali investeeringuteks. ja kõik need kolm turgu peavad olema Euroopa turud, nad peavad olema integreeritud Nad peavad äh, alguma ühisele ülesehitusele, põhimõtetele ja reeglitele ja siin peab olema võimalik piiriülene osalus ja nõnda edasi. ja äh, see regionaalne aspekt on äärmiselt oluline, meie leiame, et äh, mis puudutab neid elektrienergia puuduse hindu, siis me peaksime siin regionaalsete puudujääkide Eh, olukorda uurima, siis, sest siis selgub, kas turg tagab seda, mis meil vaja on ja kas meil on vaja täiendavat eh, sekkumist, nagu näiteks võimsuste turgu, nii et, et meil on vaja regionaalset piisavuse hinnangut, mis arvestab turgude tegelikkusega, eh, sinna tuleb kaasata kõik sidusrühmad, mitte ainult süsteemi operaatorid, kes selliste analüüsidega tegelevad. ja me peame tõesti keskenduma tegelikele investeerimisvajadustele ning äh, ja samuti eh, peab süsteemi kasutamine olema koordineeritud regionaalsel tasandil. ja minu viimane märkus, kui meil on see tootmisvõimsuste turg, siis keegi võib ju öelda, et see viib hinnad üles, ei peaks nii juhtuma. Eh, võimsuste turg, kui see on korralikult üles ehitatud, eh, viib hinnad nulli, kui võimsus on suur Äh, ja see võimsuste turg on lihtsalt kindlustus, see äh, muudab äh, nende puudushindade volatiilse liikumise stabiilsemaks liikumiseks, mida võib kasutada kui signaali investeeringutele ja kui see turg on korralikult üles ehitatud, siis see ei peaks tooma kaasa hinnatõusu. see ei peaks suurendama seda elektriarvet, mida tarbijad maksavad, aitäh! aitäh ja meie teine kõneleja esindab Euroopa Taastuvenergia Föderatsiooni. ta on selle organisatsiooni direktor, tegemist on proua doktor Fouquet'ga. ta on ka äh, advokaadibüroo partner, Becker Pütner Held on selle firma nimi ja selle Brüsseli äh, büroo esijuht. niisiis, äh, kõigepealt räägime siis riiklikest taastuvenergia assotsiatsioonidest Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil ja konkreetselt ühest ettevõttest. palun, teil on sõna. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Puusek. aitäh, härra Langen, mul on suur rõõm tulla ta, äh, siia ja rääkida RF-i nimel, mis on äh, liikmesriikide taastuvenergia äh, organisatsioonide föderatsioon. meil on suur rõõm teile abiks olla äh, praegu ja järgnevate kuude jooksul äh, teie ülesannetega seoses, Euroopa Komisjoni ülesannetega seoses, äh, kui te üritate üles ehitada uut energiaturgu, kujundada uut energiaturgu, kus fookuses on taastuvenergia kõikides liikmesriikides ja siin näete natukene ajalugu, kuidas energiasüsteemid on arenenud Saksamaal. see on, tegemist on siis Ökoinstituudi koostatud ülevaatega, mis näitab, kuidas tehnoloogia on arenenud ja näeme, et nüüd oleme siis jõudnud sellisesse faasi, kus taastuvenergia osakaal Saksamaa süsteemis üha suureneb, aga loomulikult sama trend kehtib ka Euroopa tasandil. meil on oma plaanid selle kohta, mida teha ja olen veendunud, et äh, härra Langeni samuti koostab dokumendi, mis aitab äh, selle teema arutelude arengule kaasa, meil on väga hea meel, et te võtsite selle raske ülesande enda õlule. Äh, kahe tuhande üheksanda aasta kahekümne kaheksas direktiiv mis puudutab taastuvenergiat, on üks väga olulisi verstaposte nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil. see on tõenäoliselt suurim piirkondlik taastuvenergiat edendava süsteem, mis hõlmab erinevaid riike, millel on väga erinevad lähtealused ning iseäranis suur tänu äh, minu poolt äh, Euroopa Parlamendile, äh, nii, sest et Euroopa Parlament aitas äh, selle progressiivse süsteemi loomisele väga suuresti kaasa. nüüd on siis aga aeg teha ülevaateid sellest, mida on saavutatud ning vaadata, ähm, mida peaks arvesse võtma uut energiaturgu kujundades. üks asjaolulised kus äh, me peaksime midagi uut moodi tegema äh, ning kus me jällegi ei peaks midagi uut tegema, on see, et meil peaks olema hea, hea tasakaalustatud turg. EREF leiab, et meil ei ole vaja äh, võimsuste turgu, vaid me peaksime ühiskondlikult vastuvõetava struktuuri üles ehitama kasutades äh, vanu äh, võimsusvõimalusi, äh, tuuma, nafta ja nii edasi on mõningates liikmesriikides esindatud. me peame keskenduma struktuurile ning meie leiame ERF-is, et riiki ei tasuks jätta üksinda. oleks hea, kui parlamendid saaksid aidata kaasa sellele, protsessile, äh, samamoodi nagu, nagu siis, kui loodi äh, söe- ja teraseühendus. tuleks aidata kaasa struktureerimistööle liikmesriikides, kui mina olin noor ametnik Hamburgis ja oli parasjagu laevandussektori ja laevaehitussektori kriis, mis kandus Poolasse, Läänemere piirkonda ja kogu see protsess võttis kaua aega. nüüd ongi meil vaja koondada kõik jõud, et kanda hoolt selle eest, et ületootmine, ülevõimsuse kõrvaldada, mis on tungitud, tingitud vanast võimsuste turust ja ähm, üha rohkem kuulen ma inimesi, kes ütlevad, et nüüd peab, äh, nüüd on õige aeg äh, taastuvenergial lasta ise toime tulla, meil ei ole vaja enam mingisuguseid soodustariife, äh, soodusjuurdepääsu võrgusüsteemile elektri valdkonnas taastuvenergia vallas. ma arvan, et see oleks suur viga. kahe tuhande kuue, kahe tuhande üheksanda aasta dire-, kahekümne kaheksanda direktiivi süsteem tekitas stabiilsuse, prognoositavuse meie jaoks, paljudes liikmesriikides olid siduvad eesmärgid, mis ei kehti pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat enam riiklik, riiklikul tasandil, kui parlament midagi ette ei võta. sellel stabiilsuspaketil olid erinevad elemendid, kõigepealt see, see andis võimalik, võimaluse teha planeerimistööd, prognoose, seada selgeid eesmärke, samuti olid erinevad instrumendid, nagu näiteks see soodustariifisüsteem ja, ja nii edasi ja lisaks loodi eelis juurdepääs võrgule ja siseturu direktiiv energiaturgi turu valdkonnas äh, lõi oma süst-, oma, oma tugimeetmed, tõhususe direktiiv samuti ja taastuvenergia direktiiv omalt poolt toetas seda. seda tehti sellepärast, et Euroopa Ministrite Nõukogu ning Euroopa Parlament õigusega jõudsid oma analüüsides selle tulemuseni, et taastuvenergia allikale tuleks tagada turvaline ja usaldusväärne üleminek meie riiklikesse võrkudesse ning äh, tuleb tagada äh, ühenduse elemendid selleks, et äh, taastuvenergiat saaks samuti turu, turule levitada. see on direktiivis kõik sees ning paljudes liikmesriikides olid väga monopolistlikud energeetikastruktuurid ja uustulnukatel oli turule väga raske tulla äh, vanale, vanade võimsuste turgu, turgudele, kus olid mono, monopolistlikud või olikopolistlikud äh, struktuurid meil ei oleks äh, iial õnnestunud ilma selliste meetmeteta riikides nagu Saksamaa nii palju taastuvenergiat äh, turustada, kui ei oleks olnud prioriteet juurdepääsu võrgule. just nimelt äh, see võrgu juurdepääs pluss soodustariifi süsteem olid selle eduloo allikateks ja kahe tuhande kaheksandal aastal oli meil kuus koma kaks protsenti taastuvenergiat, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on see arv umbes kaks, praktiliselt juba kakskümmend viis protsenti kogu energiast. ja Saksamaa ei ole ainus selline riik, Rootsi, Taani on samuti saavutanud palju taastuvenergia valdkonnas ka Saksamaa näiteks mõningates valdkondades ei, ei saavuta nii palju transport, biomass, aga, aga igal juhul tasakaalustatult vaadates on saavutused suured. Äh, lähtudes sellest äh, eelisjuurdepääsust äh, ja toetussüsteemist, oleme me liikunud lähemale süsinikuheitme vähendamisele ning kui me selle, need meetmed kõrvaldaksime, siis see seaks ohtu meie võetud kohustused kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, ka Pariisis võetud kohustused, nii et äh, ma hoiataksin teid äh, drastiliste sammude eest selles valdkonnas. me tahaksime, et riiklikud toetussüsteemid taastuvenergia valdkonnas jätkaksid, jätkuksid, meile meeldiks, aga meile meeldiks ka suurem piirkondlik koostöö. ja tegelikult äh, see juba iseenesest leiab aset loomulikult, mina juristina töötan praegu Saksamaa valitsuses, valitsusele Äh, aidates kaasa äh, koostöölepingute sõlmimisele naabritele, nii et selline loomulik areng toimub väga paljudes piirkondades Euroopas, sellele ei tohiks äh, kaikaid kodarasse loopida. me peaksime otse vastupidi seda igati soodustama väga-väga raske, aga on see, et meil on riike, kus on toimunud tagasiminek. Nad, nendes riikides ei ole usut-, suutlikud, neil on piisavalt majanduslikku suutlikkust, aga Troika äh, ja teised, teised jõud on äh, neid mõjutanud, meie jaoks on see äärmiselt kahetsusväärne, need riigid lasevad võimalused käest, nad ei äh, käi ajaga kaasas uuendusvaldkonnas ning ka tööhõivega seotud võimalused, säästlikud tööhõive suurendamise võimalused lase, lastakse käest nii et äh, mina arvan, et peaks väga kriitiliselt suhtuma äh, nendesse tagasimineku äh, näidetesse, mida võib näha Bulgaarias ja Hispaanias. see võib õõnestada igasuguse majandusliku investeeringu kasumlikkust. nagu siin juba on öeldud, me peame vaatama, mis praegu turul toimub, analüüsima seda, mis toimub äh, tänu taastuvenergiale. turg äh, ei ole äh, ideaalne, lähtutud on väga palju vanast võimsusest, vanadest toetussüsteemidest mm, ja aga sellegipoolest kujunemas on uus energeetikasüsteem äh,, kus on väga palju selliseid äh, äh, tippe ja, ja ka tarbijatena me peame sellega arvestama. olen juba liiga pikalt rääkinud, kuid äh, me tahaksin öelda, et me peaksime tegutsema kulutõhusalt, me teame kõik, et uute taastuvenergia installatsioonide hind on üsna madal me peame investeerima rohkem talletamismeetmetesse, hooajaenergia äh, salvestamisse, me peaksime ära kasutama kõik äh, oma äh, ressursid ja, ja analüüsivõime selleks, et säästlikult taastuvenergiat edasi arendada. suur tänu! ja nüüd läheme edasi doktor äh, Tobias Paulun, äh, kes äh, on Euroopa energiavahetus European Energy Exchange AG peamine strateegiaametnik, tegemist on siis Euroopa energiakaubanduse platvormiga, isegi vist kõige suurema platvormiga ja nii palju, kui meie teame, siis te tegelete mitte ainult energiaga kauplemisega, vaid ka heitmelubadega kauplemisega ja tegemist on siis jah, kauplemisplatvormiga, palun, doktor Paulun. palun, härra esim-, äh, aitäh, härra esimees, selle lahke kutse eest ja suur tänu äh, härra Langenile selle raporti eest, mis meie arvates on vägagi äh, põhjalik. täna tahaksin rääkida teile äh, EEX arvamusest, tegemist on kaubandusplatvormiga, mis tegeleb energeetikaturuga, gaasituruga ja tegeleme ka heitmelubadega ning oleme ka paljude teiste valdkondade kaubandusplatvormiks. me ei ole lihtsalt eraettevõtte turul, vaid oleme ka äh, riiklik ametivõim, võtame ka oma sellega seotud kohustusi väga tõsiselt, see tähendab läbipaistvust, äh, hindade edestamist kõigile, kes tunnevad äh, selle vastu huvi mitte ainult turuosalistele, vaid ka üldsusele ning äh, tahaksime ka suurendada turul äh, konkurentsi ning ligi likviidsust. tegutseme nii lühiajalisel äh, energeetikaturul, IPEX Spot, seda te teate, me pakume siis võrdlushindasid, viitehindasid kogu Euroopas, aga ka pikaajalisel energeetikaturul, kus saab rääkida lepingutest kuni äh, kuue aastani. kui me vaatame statistikat nende turgude kohta, siis äh, energiakaubandus ei ole mitte ka energiakaubanduse aluseks see vahetus ainult, vaid oluline on ka see, kuidas turg toimib. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, kaubeldi rohkem kui kolme tuhande teravatiga ja see juba iseenesest näitab, et äh, meie hinnaviited äh, tõesti mõjutavad turuosalisi äh, nii lühiajalises perspektiivis, need aitavad juhtida tootmist, suurendada paindlikkuse määra, aga mitte ainult, ka pikaajalisteks investeeringuteks kasutatakse neid algallikana härra Langeni äh, raport äh, liigub õiges suunas, lähenemine on äh, turukujunduse seisukohast õige, suu-, tugev hinnasõnum, mis on vaba poliitilistest mõjutustest, nii lühiajalist kui pikaajalist paindlikkust arves pidades arvestades on mõistlik, siin on ka üles kutsutud piirkondlikku koostööd suurendama ning võrgustikku laiendama, mis on loomulikult integreeritud Euroopa turu seisukohast äärmiselt vajalik. tahaksime rõhutada ka seda, et e, e, taastuvenergia toetussüsteem peab olema turupõhine ning Euroopa tasandil kooskõlastatud. aga nüüd räägiksin nendest nõuetest, mis meie arvates on olulised uue energiadisaini osas, kõigepealt siis see äh, energiapuudusega seotud hinnakujundus, see, seda tuleb lubada, see süsteem on aastate jooksul välja kujunenud ja see äh, hinna kujunemise protsess on äh, kogu aeg kättesaadav, nähtav kõikidele turuosalistele Äh, ja nad äh, lähtuvad sellest ka oma energiatootes ning juhtides. Äh, hinnatõusud lühiajalisel turul ei mõjuta negatiivselt hinda, mis tegelikult, mida tegelikult maksavad tarbijad, pikaajalised hinnad kujunevad lähtuvalt sellest, äh, kuidas on viidud läbi riskikaitsepoliitikat, mida rohkem hinnad lühiajalisel turul kõiguvad ja mida suuremad on hinnatõusud, seda tõhusam turg on äh, ning tegelikult lõppkokkuvõttes on selline kõikumine tarbija seisukohast kasulik e. EX platvormina on äh, töötanud välja mõningad äh, tööriistad, mis võimaldavad äh, lühiajalisi hinnakõikumisi pikaajalisteks kasumivoogudeks kujundada, nii et kes kõik tahavad hinna lühiajaliste tõusude vastu ennast kaitsta, võivad lähtuda pikaajalistest lepingutest, nii-öelda tulevikule suunatud lepingutest, mis aitavad kaitsta selliste hinnatõusude eest siin öeldi, et ükski investor ei tahaks osta uut äh, jõujaama ning äh, prognoosida, millal see hind tõuseb äh, täpselt kõige kõrgemaks. see olekski võimatu, aga kui me anname sellise tagatisete võimaluse, siis on kasumivoog järjepidevam, stabiilsem ning meelitab ligi investeerijaid, nii et äh, turg tegelikult äh, on valmis oma rolli täitma ja seda ka tulevis-, tulevikusüsteemide äh, puhul, kus taastuvenergiaallikate osakaal on suurem. seetõttu tahaksime omalt poolt julgustada sellist turupoolset hinnakujundusprotsessi aktsepteerima, turg võib äh, lühim, lühikeses perspektiivides pakkuda suuremat paindlikkust ja pikemas perspektiivis äh, stabiilsust. ma arvan, et täiendavaid võimsusturge äh, äh, pole vaja ja energiaturu toetussüsteemid peaksid samuti lähtuma turuvajadusest, võim-, vahendid on juba olemas selleks need äh, nõndanimetatud kept futures äh, ehk pikaajalised äh, lepingud, cap futures, need aitavad meile turu vajadusi rohkem arvesse võtta. ja see loomulikult ka konventsionaalsetel tootjatel on vaja äh, paindlikkust ning äh, seda tuleb teha koostöös taastuvenergia valdkonnaga, mõlemal on vaja oma paindlikkust. oluline on, on, olulised on ka piiriülesed äh, kauplemistsoonid, pakkumispiirkonnad see võimaldab äh, paindlikkust suurendada, äh, väikesel turul ei ole see võimalik, äh, me peame suurendama ka likviidsust, tõstma seda suuremaks, kui oh, meil on see õnnestunud viie, viimase viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul. meil on vaja suurt likviidset turgu, selle aluseks on võrgu laiendamine ja kui võrgu laiendamine ei leia aset piisavalt kiiresti, siis tuleb äh, võtta ajutisi meetmeid, kuid äh, ühtse turu edasine integreerimine ei peaks sellest ohtu sattuma. nüüd paari sõnaga ka varustuskindlusest. loomulikult me räägime sellest Euroopa tasandil, Euroopa tasandil on meil võimalik saavutada paremat, odavamat süsteemi sama varustuskindlusega kui siis, kui me tegutseksime liikmesriikide tasandil. juba on tehtud algatusi liikmesriikide koostöö parandamiseks, me tervitame selliseid algatusi, kuid kutsuksime üles paremale piirkondlikule koordineerimisele, et võimsus ei hakataks ületama ja turuosalised juba ostavad äh, mitmetes turupiirkondades piiriüleselt energiat ja ost-, ja, ja müüvad ning äh, sellest lähtuvalt äh, praegusel hetkel meil võimsusest puudu ei ole Euroopa tasandil. Euroopa tasandil toonitaksin seda. kui me nüüd võtame siis arvesse kõiki neid soovitusi ning raportis esitatud ettepanekuid, siis mingisuguseid äh, uusi meetmeid vaja ei ole, pikaajalised lepingud on olemas, turg täna toimib ning turuosaliste arv on suurem kui kunagi varem, üle neljasaja äh, turuosalise tegutseb meie öö, äh, platvormil ning öö, neid on veelgi rohkem, konkurents on öö, kasvamas ning meie kutsuksime teid üles juba turu poolt välja kujundatud hinnasignaale usaldama. aitäh! suur tänu, härra Paulun, selle sõnavõtu eest, see oli väga huvitav. kõik olid huvitavad, kolm kõnelejat, suur tänu teile kõigile! suur tänu nende märkuste tegemise eest, selle sissejuhatuse eest. järgneb küsimuste-vastuste voor ja pärast seda tuleb teil veel vastata, mis on väga oluline. meie raportöör, härra Langen, sõna on teil. suur tänu. ma alustan ja küsin äh, kõigi käest ühe küsime. doktor Alvar Rios ütles, et kui poliitilisi meetmeid ja makse vähendatakse, siis see oleks üldse kõige kindlam viis Eh, kuidas mõistliku lõpphinnani jõuda. kuid samas eh, näitasite te oma slaididel ka seda, et teie seisukohast oleks kõige parem mitte ainult eh, energiaturgudest lähtuda, vaid võimsuse turgudest lähtuda kas see, selles ei ole mingi vasturääkivus, kui me tahame integreerida taastuvaid energiaid ja samas äh, tahame traditsioonilised jõujaamad äh, võimsuste turuga seostada, võib-olla siin on lihtsalt äh, lähenemise küsimus. doktor Fouquet, te ütlesite, võib-olla ma sa-, ei saanud teist õigesti aru, te ütlesite, et oluline on äh, ka energia salvestamine ja küsimus äh, ah, ja tagasi otsa tariifi härra ta, Paulunile. Eh, probleemiks äh, on siin äh, päevasisesed turud ja kuidas õnnestuks meil siis see, et me tuleksime nende turgude puhul reaalhääle järjest lähemale, kui suur võib olla see lõhe siis äh, vajaduse ja kauplemise vahel börsil. suur tänu. kumbulorati, suur tänu, suur tänu nende sõnavõttude eest, sest kahjuks äh, pole meie variraportööri kohal aga meie fraktsioon on selle asjaga tegelenud päris palju ja, ja suur tänu ka raportöörile selle hea raporti eest, tegeleme selle asjaga edasi ja siis tuleb ka lisasõnavõtte. Äh, põletavad teevad meie jaoks võimsuste turud energiaettevõtted kõigepealt äh, tahavad meilt, et neile ei pandaks äh, maksukoormat ja siis tahavad veel, et äh, oleks tagatud neile vahendid. kas me nüüd lootume siin tõesti elektriturul siis turumajandusest või ei? minu meelest oleks selle kahetsusväärne Äh, me maksame ju igasuguste asjade eest kätte ja nii edasi, tegeleme ühenduslülidega, üritame kuidagi taastuvaid energiaid tuua rohkem sisse, aga kas me peame siis alla andma ja ütlema, et ainult ähm, võimsusmehhanism lähendab selle. ilmselt on tulemas äh, tehnoloogiaid, millega me saame seda vältida, aga kui ei, siis tuleb tõesus, äh, tegelikkusele äh, otsa vaadata ja võib-olla viimases äh, faasis äh, mingisuguseid selliseid asju toetada, aga igal juhul peab turg olema avatud iga suur, iga suurusega mängijale ja loomulikult lähtuma energiatõhususe ja taastuva energia eesmärkidest. me räägime siin uuest energiaturust, äh, siin peaks tegelikult rääkima uuest elektrienergiaturust. kas ei ole see mitte nii? me ei räägi, me räägime ju elektrienergiast, mitte energiast jah, e, Saksa näide, e, energia ülemineku kava. uus asi on seal tegelikult biomass ma uurisin täpselt seda, mis asi on see tuumaenergiast loobumise kava seal Saksamaal, energiapööre, kas me võiksime ta-, Euroopa tasandil tõesti tuua sellise süsteemi sisse, kus iga kord, kus keegi võtab tagasi teatud osa, et neile makstakse selle eest, mismoodi see asi siis nüüd välja näeb? ma lihtsalt ei saa aru väljaspool, kuidas see asi kõik toimib. mina olen pärit Põhjast, elav labor selles mõttes, igasuguseid asju me oleme seal proovinud ja võib-olla me peaksime suht-, vaatama, millised on erinevad vajadused ja märkus viimasele kõnelejale ka, ka minu meelest oleks äh, kõikidest toetustest loobumine idealistlik. praegu meil on äh, vajadused veel selgelt olemas selleks, aga see ei ole nii mustvalge ilmselt, ei pea siin otsustama äh, toetustest loobumise üle võib-olla meil oleks vaja mingisugust suurt toetuste süsteemi, mis vastaks kohalikele oludele. kas piirkonnas on vett, kas on biomassi, mida saaks kasutada keskkonnasõbralikult ja nii edasi, nii et võib-olla tõesti peaks äh, muutma meie raporti pealkirja. härra Delitška. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, suur tänu nende esitluste eest kõigepealt äh, ma tahaksin tunnustust avada härra Langeni raportile, see on täiesti õigesti asetatud, äh, sellepärast et kui me vaatame energia või elektrienergia turge, siis on olukord äh, igal juhul keeruline. kui ma oleks täna ettevõtte juht, siis mul ei ole üldse mingisugust põhjust investeerida kui me graafiku teeksime, siis ei oleks võimalik sinna panna ühtegi äh, majandussektorit, äh, kuhu oleks mõttekas praegu investeerida. sellist äh, olukorda ei tohi enam lubada, on tagumine aeg kasutada seda raportit ära selleks, et uuele elektrienergia turule hoog anda ma ei taha laskuda detailidesse, sellepärast et äh, raporti osas on meil kindlasti äh, nii mõndagi öelda, kuid äh, kõige olulisemad põhimõtted on need, mille, mille osas siin täna juba on jutt käinud ja ma olen nendega nõus. aga mul on ka paar küsimust kõnelejatele. härra Alba Rios, võib-olla mulle jäi, äh, läks kõrvust mööda mm, see tsoonide küsimus ja pakkumispiirkonnad. ma kujutan teie vastust ette, aga võib-olla rääkis, räägiksite sellest natukene pikemalt. härra Rios, te rääkisite ka mm, võimsusmehhanismidest, ma saan teie seisukohast aru aga võib-olla te vastaksite natukene täpsemalt, kas see on nüüd äh, viimane valikuvariant, kui kaua teie meelest need võimsuste turud peaksid siis kehtima ja seesama küsimus mul ka härra Tobias Paulenile. räägiti siin ähm, subsiidiumidest, toetustest ka selles osas äh, ma saan teie, saan aru teie siht, seisukohtadest, kuid tänane reaalsus äh, on äh, just täpselt selline, nagu ta on, turg on moonutatud, ma ei ütle midagi nende toetuste kohta otseselt, aga mõnedes liikmesriikides neid kasutati vääriti, ma olen ise pärit Tšehhi Vabariigist ja seal ka ei tehtud kõike õigesti ja me teame, millised olid tagajärjed, nii et ma tahaksin tõesti teie seisukohti teada ka selles kohas. proua Fouquet, kas ma sain aru teie seisukohast õigesti taastuvenergiate integreerimisest? võib-olla räägite natukene täpsemalt sellest, te võib-olla, nagu ma aru sain, te toetate taastuvate energiate Äh, levikut ja nagu ma aru saan, nad ongi kasvanud, aga räägiks, räägite natukene rohkem nende integreerimisest. suur tänu, härra Maragall no.. suur tänu, härra esimees mina arvan, et tänane arutelu on olnud väga huvitav, seisukohad äh, on olnud väga mitmekesised ja iga paneelis osaleja on äh, esindanud äh, siin truuilt oma valdkonda, mida nad loomulikult tahavad kaitsta. ma teen väga lühidalt, härra esimees, ja mul on vaid mõned märkused selles osas, mida täna on öeldud. võimsusmehhanism see on turgu moonutav. ja loodetavasti see süsteem varsti kaob, see on selle viimane osa loodetavasti veel ja et loodetavasti me suudame edasi liiku-, liikuda ohutama süsteemi suunas ja suuda-, mingil hetkel loobume siis ka fossiilkütustest. kui me tahame Euroopas äh, ühtset turgu, mis oleks parem kui liikmesriikide eraldiseisvad turud, siis äh, tuleb kõigepealt aru saada sellest, et meil on võimsust rohkem kui nõudlust ja seega me peame paindlikkust äh, suurendama ja ühenduskohti parandama ja minu meelest on see kogu praegu algatatud arutelu iva. ning ma arvan, et selle peaks ka väga selgelt välja ütlema kui me räägime paindlikkusest, siis tuleb rääkida turust, kus on piisavalt ruumi taastuvate energiaallikate jaoks. see hõlmaks endas aga ka turgu, mille aluseks on kohalikud tarneallikad reaalajas. see on äärmiselt tähtis äh, taastuvate energiaallikate jaoks kõige rohkem veerandtunnine viivitus enne kui äh, konkreetset allikat siis saab kasutada. nõudluse poolest rääkides ja nõudluse haldamisest, äh, nõudluse haldamine ongi kõige parem võimalus äh, tagada see, et suurtarbijad, nagu näiteks tööstussektor, aga ka väiketarbijad, saaksid paremini reageerida ja kontrolli all hoida oma vajadused vastavalt muutustele. et nad saaksid kas äh, vähendada või ümber suunata vahendid. nüüd dünaamiline hinnakujundus, no siis selles osas oleme me öelnud, et eh, hinnakujundus peab peegeldama ka neid perioode, kus eh, elektrienergiat on eh, üle. sellega me saadaksime õige signaali huvipooltele. kõik saavad ju täiesti aru sellest, et kui energiat on parasjagu üle, et mis, milline olukord siis on kindlasti peaksime me parandama Energiakaubanduse Assotsiatsiooni tegevust sellega, et tagada parem koordineeritus ja äh, ENSO äh, ülekandesüsteemi haldurite võrgustik peaks äh, rohkem keskenduma koordineeritusele. koordineeritust on hädasti vaja ja mul on veel üks märkus, härra esimees, see on väga lühidalt, kümme sekundit, mitte rohkem. no kümme sekundit heal küll, ütleb härra Puusek. sellistes riikides, nagu seda on minu koduriik, ehk siis Hispaania, tuleb midagi ära teha ka selles osas, et äh, Eh, tootjad, eh, generaatorid ja turustajad omavahel lahti siduda, sest muidu moonutatakse turgu ainult edasi. järgmine kõneleja, proua Ernst, suur tänu. küsimus, mis meile kõige rohkem huvi pakub, on ikka jälle seesama, kuidas me saaksime luua turu või elektrienergia turu, mis öö, eh, oleks rohkem baseeruv öö, taastuvatele energiaallikatele ja peaasjalikult sellest ainult sõltukski, kuidas meie saame omalt poolt mõjutada seda, et Pariisi kliimakohtumise lõppjäreldused ka realiseeru-, realiseeruvad ja see on kõige oluline punkt meie jaoks. see peab olema ka siduv kõikidele osapooltele ja väi-, ja, ja sobiv ka sotsiaalmajanduslikus mõttes. ja selles osas oleks mul öelda paar asja. kõigepealt äh, see võimsuste turg või mehhanism, ma arvan, et sellele tuleks rohkem tähelepanu piirata. praegu on seisukohad ka siin tänasel arutelul läinud lahku. võimsuste mehhanism ja sellele viitavad ka väga paljud teadusuuringute keskused, kes asjaga on tegelenud, et äh, et see tegelikult ähm, avab äh, turu äh, haldusvigadele, mis võivad tekib ja rakendava, raskendavad ähm, energia äh, varustussüsteemides pöörete tegemist. ning see võimsuste turg pidurdab positiivsemaid arenguid. nii et on üsna palju kriitikuid sellele süsteemile ja ma tahaksin siis kuulata meie ekspertide arvamust selle kohta, et kuidas teie siis konkreetselt äh, seda ette näete. kas äh, võimsuste mehhanism on täna üldse vajalik? kas äh, seda võib kasutada tarnekindluse argumendina? või peab sellest loobuma, nii nagu ütles härra Fou-, proua Fouquet, et sellised süsteemid tuleb kas asendada või need käigust maha võtta? me peame ju mingisuguse positsiooni välja kujundama. järgmine punkt, äh, energiasegu liikmesriigiti. kui me ühelt poolt äh, väidame, et me ei välista ühtegi energiaallikat, äh, siis me ei saa ju teisalt nõuda taastuvate energiate suuremat kasutamisvõimalust, mida te arvate sellest, proua Fouquet? järgmine punkt, toetused, proua Fouquet, te ütlesite, et et taastuvate energiaallikate puhul on teatud soodustused, toetused vajalikud, kas te võiksite täpsustada seda punkti? suur tänu, proua Ernst! sõna said nüüd siis kõik fraktsioonide esindajad ja nüüd ülejäänud kõnelejad, aga kolleegid, palun piirduge kahe minutiga. proua Del Castillo. suur tänu, härra esimees minu meelest äh, on üks olulisemaid aspekte kogu selle arutelu jooksul see, et äh, järjest selgemaks saab, et liikmesriigiti on olukord väga erinev ja kõik see mõjutab äh, laiemalt seda teemat see mõjutab otseselt seda, milline on Euroopa energiatulu, turu ülesehitus. on liikmesriike, kes toetuvad ainult tuumaenergiale, on liikmesriike, kellel on äh, energiasegus äh, sees, tuumaenergia on neid äh, liikmesriike, kes on langetanud otsuse tuumaenergiast üldse loobuda lõpuks ja seal on ja nendes riikides on siis energiasegu hoopis äh, suuremas sõltuvuses taastuvatest energiaallikatest kui mujal. on riike, kus ei ole ühendustega üldse mingeid probleeme, teistes on, ehk teisisõnu, neil tekib äh, probleem sellega, et ähm, energiapuuduse kontekstis ei saa nad nendele loota. nii et liikmesriigiti on pilt väga erinev ja mina arvan, et see mõte, et Euroopa tasandil luuakse uus äh, turg, kus arvestatakse kõikide huvipooltega ja kõik äh, seda vankrit veavad, on see väga positiivne ja me peame mõtlema äh, vähimale ühtsele nimetajale ja mitte kõike ühtlustama ja kui me räägime miinimumtasandist, siis tuleb mõelda ühtsetele probleemidele, mis meil on majanduse dekarboniseerimine, taastuvate energiate, äh, taastuvate energiaallikate osakaalu tõstmine ja loomulikult tarnekindlus. ja äh, loomulikult ka lõpphinna küsimus. ärgem unustagem seda, et lõpuks on tarbija see, kes kõik meie otsused kinni maksavad ja minu küsimus, et arvestades kõiki neid faktoreid, on meil võimalik luua üldse ühtsete miinimumstandardite kogu Euroopas, mis äh, tagaks äh, mingisuguse edasimineku selle uue elektrienergiaturu puhul? järgmine kõneleja. Äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu meie kõnelejatele ja ma üritan esitada mõned küsimused, ütleb härra Karinš üldmärkus, ma olen härra Riosega nõus, et kõik saab äh, alguse elektriarvest ja see on asi, millele me peaksimegi võib-olla kõige rohkem tähelepanu pöörama. ma, me käisime hiljuti paari kolleegiga, äh, härra Werner Langen käis ka seal Aprionis võrguoperaatori juures Saksamaal ja näitasid meile suuri äh, graafikuid ja tõid välja, et mis raskused neil operaatoritel on äh, tegelikus elus taastuvate energiatega siis, kui tuult ei ole. hinnasignaalid nimelt investeeringute jaoks on praegu nii madalad, et äh, meile tundub, et keegi ei investeeri. Nad näitasid meile, et neil on pooleteist aasta vanane, vanune äh, jaam, millest ei saanudki midagi, sellepärast et selle käigus hoidmine oli ka-, kallim kui selle niisama hoidmine. nii et see küsimus, et kas me jah, tuumaenergiast loobumine on hea mõte, aga see tekitab tõsiseid probleeme tegelikus elus, sellepärast et äh, ilmastikuolud käivad ikka oma äranägemist järgi ja sinna vastu ei saa midagi teha. proua Fouquet, küsimus teile Teie arvate, et me peame tõesti keskenduma taastuvatele energiaallikatele ja see ongi meie kõige ülim eesmärk, aga kuidas te lahendate siis äh, hinnasignaalide küsimuse, kui me ainult sellele keskendume? ma nägin oma näoga, et võrguoperaator, kes ei osta ei muu, ta lihtsalt hoiab viiekümne hertsist pinget liinidel ja kogu lugu. see on tõeline probleem muus tegelikus elus ja seda ei saa lihtsalt eirata edasi on küsimused mulle härra Riiosile ja härra Paulunile. mis on äh, võimsuste turu ja futuurlepingute kauplemise vahe, nagu ma aru saan, ähm, võimsuste turg keskendub investeeringute suunamisele, mis nende erinevus tegelikult on? härra Rüübih, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees minu meelest on üks kõige olulisemaid küsimusi see, et kui me tõesti vajame võimsuste turge, kas siis oleks võimalik äh, seda teha läbi Euroopa ülese avaliku, Euroopa ülese avaliku hankesüsteemi, et tõesti need ettevõtted, kes kõige paremaid lahendusi pakuvad, saaks ka need võimsused tagada ja et me ei hakka siin jälle panema riiklikke piire paika ma arvan, et üks meie põhimõtteid peaks olema see, et kui me tahame siin keskpikas perspektiivis Euroopa ühisturu välja kujundada, siis me ei saa enam äh, hinnakujundusel jä, äh, lähtuda riigi piiridest, vaid peame seda tegema kindlasti piiriüleselt. muidu tuuakse tagasi vanad süsteemid ja sellisel juhul ei ole selles valdkonnas äh, oodata ka mingisuguseid arenguid. ja minu küsimus puudutab seda, millest härra Kaarins ka juba rääkis, kuidas äh, me saame füüsiliselt äh, turge panna ühte äh, sammu käima börssidega. sest et see on ju ka teatavat mõju oma tuleviku jaoks. ja minu järgmine küsimus, kas on arukate turgude jaoks oluline see, et me need ühtselt haldaksime. telekommunikatsioonivõrgustikud, EASO, Euroopa satelliitsüsteemid, mis annaksid meile näiteks reaalajas infot ja saaksime selle järgi ka ümberlülitamisi teha. kas see on järgmistel aastatel üks teie prioriteetidest? suur tänu, härra Rüübich. annaksin nüüd sõna üle teile. palun, meie eksperdid Thank you very much. aitäh kõigi nende küsimuste eest. kas võimsuste turg on vajalik, seda küsisid mitmed parlamendisaadikud. sellele küsimusele ei ole ühest vastust ja ma arvan, et proua Del Castillo selgitas asja väga hästi. kõik sõltub riigi olukorrast, kõik sõltub turu olukorrast, sõltub paljudest asjadest ei ole sellist ühtset äh, õiget vastust sellele küsimusele. võimsuste turud ei ole ei halvad ega head, me peame läbi viima analüüsi iga üksiku juhtumi põhjal, äh, seda nimetatakse piisavuse analüüsiks ning me peame äh, analüüsima tingimusi ja regionaalseid turge, mitte riiklikke turge, me peame analüüsima turge, me peame analüüsima, milline on hinnatase, milline on Äh, olemasolevate tootmisvõimsuste tase ja nõudmine, millised on nende tootmisasutuste äh, ootused, et toime tulla turutingimustes ja nõnda edasi ning äh, siis selle analüüsi tulemuseks on siis konkreetse turu piisavuse tase antud hetkel on liikmesriikidel õigus paika panna adekvaatsuse sihtmärgid, liikmesriikidel on õigus öelda, kui suurt usaldusväärsust nad süsteemidesse soovivad ja mitte keegi ei keela neile seda õigust. me leiame, et liikmesriigid peaksid seda tegema läbipaistvalt, viisil, mis on võrreldav, tuleb kasutada samu muutujaid, sama meetrikat, nii et, et Eh, eesmärke oleks võimalik võrrelda ja me saame niimoodi ka võrrelda, eh, milline on olukord antud turul. Eh, sellise analüüsi tulemus teatud juhtudel võib olla selline, et võimsuste turg on tõesti vajalik. kui võimsuste turg niimoodi kasutusele võetakse, kas see on siis edukas, see on teise turu, teise tooteturg, see on võimsuse turg Äh, ning äh, meie süsteem vajab väljaspoolt tulevat võimsust, kui me tahame kasutusele võtta taastuvenergiaallikaid. see väljaspoolt tulev võimsus on võimalik saav-, äh, see võib tulla erinevatelt tootjatelt ja seetõttu peab võimsuste turg olema avatud mitte ainult tootjatele, vaid ka salvestajatele, nõudlusepoolsele äh, Äh, haldamisele, sellepärast et kõik need äh, üksused äh, saavad reageerida süsteemi võimsusnõuetele see on teistmoodi turg, see turg toimib teises ajaplaanis ja see on turg teise toote jaoks. kas see toode on hullumeelne? mõelgem tulevikule, vaatame näiteks aastat kaks tuhat viiskümmend, kui me oleme täielikult loonud CO2 heitmevaba energiasüsteemi, täielikult CO2 vaba energiasüsteem suure tõenäosusega on paljudes riikides sada protsenti taastuvenergiaallikate põhine, mõnedes riikides võidakse kasutada ka tuumaenergiat või muud tehnoloogiat, aga on tõenäoline, et paljudes riikides see süsteem tugineb täpselt just nimelt taastuvenergiale ja äh, äh salvestamisele äh, ja meil ei ole siin mitte mingisuguseid muutuvaid kulusid, sellepärast et kütusehinnad on äärmiselt ebaolulised, sest me ei kasuta kütust ja CO2 hinnad pole ka olulised, sest me ei tekita CO2 heitmeid. nii et, et kogu selle süsteemi kulude struktuur on tegelikult püsiv ja telekommunikatsiooni vallas on meil praegu täpselt selline olukord mõne aasta eest äh, me äh, maksime selle info eest, mida edastasime või aja eest, äh, mil võrku kasutasime, praegu me seda enam ei tee. mitte keegi ei ütle mulle, kui palju ma võin praegu kodus näiteks interneti kaudu infot kasutada tõenäoliselt tulevikus on meie energiasüsteemid täpselt samused ja selles osas äh, võimsused on olulised, nii et, et me peame hoolitsema selle eest, et meil on selline turu ülesehitus, äh, mis võimaldab meil sellise tuleviku suunas liikuda. Äh, mulle esitati küsimus ka pakkumistsoonide kohta. ma tean, et paljudes valdkondades valmistab see probleeme Äh, iseäranis Kesk-Euroopas. me teame, et need pakkum-, me usume, et need pakkumis, pakkumistsoonid peavad olema võimalikult suured, sellepärast et see tähendab suuremat turgu, suuremat konkurentsi, rohkemat likviidsust ja see on kõigile hea. Äh, loomulikult pakkumistsooni suurus peab olema äh, teatud struktuuridega piiratud ja peab arvestama füüsiliste ja võrgupiirangutega. me ei saa aga lubada poliitiliste piiridega piiratud äh, pakkumistsoone, siin peavad olema tehnilised ja strukturaalsed piirid. Äh, äh, võrgukoodis on paika pandud see, kui suur see pakkumistsoon saab olla ja kuidas neid pakkumistsoone tuleb muuta, kui leitakse, et nad ei toimi korralikult räägiti ka võimsuste turust futuuride turu vastu, ma tean, et futuuride turg on olemas, kus on võimalik äh, kaubelda energiaga kaks-kolm aastat ette, mitte rohkem, üldiselt enamik investoreid, ma ütleksin, et peaaegu kõik investorid äh, leiavad, et investori jaoks sellest ei piisa. Äh, investoritel on vaja hinnakujundust, mis läheb kaugemale tulevikku ja me ei saa lihtsalt investeerida, kui me teame, äh, palju äh, midagi maksab järgmisel aastal või aastal kaks tuhat kaheksateist, meil on vaja pikemat prognoosi ja futuuride turg seda ei taga. ning lõpuks äh, arukad võrgud, loomulikult arukad võrgud on selle kõige osaks, kui me tahame sellist turgu, kus nõudlus mängib rolli, kus tootmine ei pea kohanema mitte üksnes nõudlusele, vaid nõudlus peab kohanema ka tootmisele ja kus nõudlus võib ilmneda kus iganes, äh, siis meil on vaja sellist võrgustikku, mis suudab kõige sellega toime tulla ning võrgustik, mis suudab tagada reaalajas tasakaalu, hoolitsemaks selle eest, et me suudaksime kõiki neid välja, nende väljakutsetega toime tulla. aitäh! aitäh! aitäh, esimees, ütleb proua Fouquet. Äh, tahaksin äh, vastata äh, nendele olulistele küsimustele, mis mulle esitati. kui lubate, siis alustaksin teist ja, ja sellest killustatud pildist, millest kõnelesite. Te kujutasite reaalsust ja see on just äh, põhjus, et äh, kuna meil asjad arenevad Euroopas erineva kiirusega võrkude integreeri-, integreerimisel, taastuvenergiaallikate edendamisel, siis meil ei ole sellist ühest lahendust, mis sobib kõigile, ei erinevate sektorite jaoks, transport, äh, küte- ja jahutussektor, elekter, ja meil ei ole seda ka sektorites ja liikmesriikides nende energiaallikate kasutusele võtmise kohta alati eh, juba kahe tuhande esimesel aastal eh, eh, parlament ja Euroopa Komisjon unistasid sellest, et meil oleks ühtlustatud toetuse mehhanism ja nad, seda süsteemi kasutati kõige vähem, seda niisiis Äh, see süsteem ei leidnud mingit toetust ning mina ei raiskaks aega jällegi sellele, et me üritaksime leida sellist äh, süsteemi, see ühine nimetaja oleks niivõrd väike, et äh, see võib-olla ei võimaldaks meil isegi seda miinimumeesmärgi kakskümmend seitse protsenti saavutada. ja härra Langen ütles, et või küsis, et kui kaua meil on vaja seda boonushinda, jah, ma ütleksin, et seda on meil vaja ja põhjuseks on jällegi see, et me ei ela ideaalses maailmas ning energeetikasektor on väga keeruline sektor, kus äh, maksud mõjutavad väga palju elektri hinda Äh, väga paljud toetused ei ole internaliseeritud või on vaevalt inter-, internaliseeritud ja ka ühiskonna poolt seatud ülesannetega tuleb arvestada. kui äh, riigid on näiteks majapidamiste jaoks hindu või tööstuse jaoks hindu reguleerinud, äh, siis tuleb näiteks vabastada tööstusettevõtted võrgutasude maksmisest. nii et, et siin on niivõrd palju elemente, millega tuleb arvestada ning Eh, kui eh, soovitakse üle minna sada protsenti taastuvenergiaallikatele aastaks kaks tuhat viiskümmend või viiekümnele protsendile aastaks kaks tuhat nelikümmend, eh, siis on vaja investeeringute kindlust ja sellise tehnoloogia puhul, millega kaasnevad kapitalikulud ja operatsioon, opereerimiskulusid praktiliselt ei ole, äh, siis peab olema mingi künnis, mille kohta pank ütleb, et jah, äh, selle perioodi kohta enam mingeid riskimakseid ei ole, see oleks kõige parem rahastamise viis. ja nüüd äh, Skandinaavia saadiku küsimus, ma olen nõus, et Äh, ja ma ei tahtnud tegelikult ainult rääkida elektrist ja taastuvenergial põhinevast elektrist. ma arvan, et härra Langeni raport ja teie raport kindlasti asetab rõhku sellele, et on selliseid sektoreid, mida taastuvenergiaallikad väga hästi ei kata, see on transport, küttesektor ja me peame kasutama Rootsi ja Taani häid näiteid transpordi vallas, sest seal on jõutud palju kaugemale kui paljudes teistes riikides, nii et tuleb kogemusi vahetada, see on äärmiselt oluline. nüüd, miks äh, gaasivõimsus äh, jääb kasutamata, äh, kui võrguoperaator peab neid tasakaalustavaid struktuure käigus hoidma, siin ei ole jällegi kerge vastust anda sellele küsimustele kui te käisite embrüonis, siis te olite Saksamaa, Saksamaal ja äh, selles süsteemis on võib-olla liiga palju kivisütt äh, või siis liiga palju tuumaenergiat. Äh, valitsus mõtleb praegu kivisööst loobumisele ja kui kivisööst loobutakse, siis siis oleks võimalik rohkem kasutada ka gaasi, surugaasi ning eh, nüüd jõuame siis sellesse küsimusse, et mida nende integreerivate vahenditega teha, neid on üsna palju ning mulle meeldis eh, see, kui te rääkisite eh, sellest kaubanduse ülempiiride kehtestamisest, aga ka taastuvenergia maailm on muutunud, energianõudlus on muutunud tööstuse tasemel, eratarbijate tasemel ja selle kõigega tuleb arvestada on igasuguseid projekte ühistute, eramajapidamiste poolt ja need äh, äh, muudavad paindlikkuse hoopis teistsuguseks ja selleks, et sellele paindlikkusele reageerida, Äh, selles seisnebki selle süsteemi ilu ning me oleme teinud äh, väga palju, äh, näiteks nõudlusepoolne juhtimine, aga üks asi, mis tõesti rikub seda süsteemi ja ei lase selle täie, täieliku paindlikkusega arvestada, on võimsusmehhanism ja see vana baaskoormuse mõte ja kui me tahame nüüd luua äh, Äh, võimsuste turu selle asemele, siis see põhjustab kõigile kannatusi ning äh, ma leian, et see takistab edusamme ning äh, ei taga mitte mingisugust kindlust nendele, kes energeetikasse investeerivad ja räägi nüüd toetustest. ma olen nõus sellega, et infrastruktuuri muutusteks ja ma ütleksin, et jätkusuutlik energia infrastruktuuri muutus, mis Euroopa ees seisab, Äh, toimub erineva kiirusega äh, nii Euroopas kui ka kogu maailmas äh, ja see tõenäoliselt põhjustab ka uute toetuste sisseviimist ja sellele ma viitasin ka oma slaidis. me ei tohi unustada vanad tuumaelektrijaamad, kas me soovime uusi tuumajaamu või ei, aga need äärmiselt vanad tuumajaamad, nende tegevus tuleb lõpetada turvalisuse kaalutlustel ja äh, üsna peatselt hakkavad need jaamad vajama tohutult palju raha, ma ei tea, kas komisjon julgeb seda oma dokumenti sisse panna, aga seda raha ei ole lihtsalt. nii et, et lõppkokkuvõttes äh, meil on vaja turvalist maailma ning ma olen täiesti kindel, et me peame selle eest maksma aga siis me peaksime vähemalt paluma äh, korra pärast infrastruktuuri või abiprogrammi tuumaenergia ja kivisöe kasutamise lõpetamiseks. aitäh! ja meie kolmas külaline, aitäh! ja mulle tundub, et mõned küsimused puudutasid sarnaseid teemasid ja üritan neile vastata ühiselt. härra Langen esitas küsimuse päevasisese turu kohta, mina sõnastaksin selle küsimuse natuke teistmoodi ma ütlesin, et päevasisene turg ei ole osaks probleemiks, see on pigem osaks lahendusest. ja miks? sellepärast, et väga palju on viimastel aastatel ära tehtud selleks, et see päevasisene turg oleks veelgi äh, lähem reaalajale Äh, täna on võimalik ähm, äh, tehinguid sooritada kuskil kolmekümne minuti jooksul, meil toimub, piiriüleste tehingute puhul on see aeg natuke pikem, kuuskümmend minutit, sest siin on vaja suuremat koostööd äh, iseäranis ähm, ähm, edastusvõrgu operaatorite vahel ja mitte ainult turu koostoimet. meil on väga häid näiteid selle kohta, kuidas päevasisene turg saab varustuskindlust suurendada ja tõhusust suurendada tuha-, eelmisel aastal päikesevarjutuse ajal see äh, Need varuvõimsused, mis äh, Saksamaa ülekandevõrgu operaatorid hankisid, nendest üksi ei oleks piisanud selleks, et äh, katta päikesevarjutuse ajal tekkinud probleeme ja miks see oli võimalik, miks probleeme ei tekkinud, sellepärast et teati, et saab tugineda päevasisesele turule ja üsna suur osa nendest tasakaalunihetest äh, äh, suudeti sellisel moel katta. nii et need asjad käivad omavahel käsikäes, äh, see on osaks süsteemi turvalisusest, loomulikult päevasisene turg üksinda ei suuda lahendada kõiki probleeme, me peame tuginema mm, väga tugevale alusele, tasakaalustavatele turgudele ja ma arvan, et siin me peame tegema täiendavaid jõupingutusi, et seda arendada, et meil oleks siin euroopalikum lähedus ja lähenemine ja et me avane- äh,, võimaldaksime siin osaleda ka taastuvenergia allikatel, sest praegu see veel võimalik ei ole äh, mõne sõnaga ka päevasisesest turust ja uutest toodetest nagu viieteistminutilised lepingud ja selline tasakaalustamise ajaraamistik, kas nendega on võimalik piiriüleselt äh, kaubelda, me oleme näinud, kuidas selle tulemusena liktiivsus turul on kasvanud ja me näeme, äh, kuidas taastuvenergia tootjad just aktiivselt sellel turul tegutsevad, võib-olla äh, kakskümmend neli tundi, seitse päeva nädalas tasakaalustamise vallas on meil veel probleeme Äh, nii et, et see oleks järgmine samm, kuhu, kuhu suunas areneda, äh, selleks, et seda likviidsust veelgi suurendada. Äh, siis üks huvitav märkus selle raporti pealkirja kohta, kas see on energi-, energia või elekter, probleem on ilmselt sõnastuses, aga juhiksin tähelepanu ühele asjale, mis raportis tegelikult ei ole otsustavale tähtsusega, aga kaks asja peaks siiski lahus olema näiteks kui me nägime kliimaeesmärkidest ja heitmetega kauplemise süsteemist, eh, siis seda tuleks tugevdada selleks, et saavutada CO2 heitmete vähendamise eesmärgid. ja see ei tohiks osa, olla osaks energiaturu ülesehitusest, sest see muudab süsteemi lihtsalt keerulisemaks. üldise eesmärgina on lihtsam lihtsalt üks eesmärk, üks meede selle probleemi lahendamiseks ja mitte ühendada erinevaid asju mitmed küsimused puudutasid võimsuste turgu. võib-olla valitseb teatud segadus selles osas, millest me kõneleme, kui me räägime võimsusturgudest või võimsusmehhanismidest äh, või lihtsalt toetustest või toetuskavadest. nii et, et ma üritaksin seda probleemi natukene lahendada meie vaatevinklist on täiesti selge, et milline iganes ei ole ka see turu ehit-, ülesehitus, mille me lõpuks loome, Äh, tule, tulevikus peab äh, see äh, hüvitama seda võimsust mingil määral. huvitav siin on aga see, et loomulikult ture, turu ülesehitus praegusel kujul juba omab selliseid elemente nagu tasakaalustav turg, mis on kõige silmatorkavam, nii et, et kui meil on probleeme siis võimsuste hüvitamisega, siis Eh, siin otsiksin lahendust just nimelt nendes elementides, mis sellele probleemile juba on suunatud. tõenäoliselt vaja, on neid elemente vaja küll täiendavalt arendada, nagu ka mainiti. taastuvenergia toetuskavad mõnedes riikides on samuti üles ehitatud niimoodi, et nad stimuleerivad investeeringuid just nimelt võimsustesse, eh, sõltumata sellest, eh, kui palju hiljem toodetakse ning siin on meil jällegi võimsusmehhanismid loodud ja see on oluline Äh, sellele kõigele lisaks aga ei ole vaja täiendavaid toetusi iseäranis siis, kui need toetused äh, sekkuvad hinnakujundusse. poliitilistel põhjustel ja majanduslikel põhjustel või mis iganes põhjustel Äh, tasub võib-olla alati toetada teatud tehnoloogiaid, teatud uusi tehnoloogiaid, äh, pilootprojekte äh, selleks, et tekiks olukord, kus need tehnoloogiad on majanduslikus mõttes konkurentsivõimelised ja ei vaja täiendavaid toetusi. see ei pruugi alati niimoodi olla, aga me peame seda tegema sellisel viisil, et see ei häiri ainult energiaturgu, näiteks Äh, võib maksuda taastuvenergia tootjale võimsusega seonduvaid summasid äh, ja niimoodi on võimalik siis täiendav raha teenida kulude katmiseks ja neid isegi ületades müüa turul energiat. nii et, et need asjad tuleks hoida lahus ja see seed-in toetus, mis arvestatakse välja pärast ja millega kaetakse ka selle mitte opina-, optimaalse turuosaluse ebatõhusus, see ei ole kõige parem lähenemine. kui asjale niimoodi läheneda, siis tegelikult ei ole mitte mingisugust fundamentaalset erinevust taastuvenergiaallikate ja traditsiooniliste tehnoloogiate vahel, võib-olla ka mõned traditsioonilised tehnoloogiad on väga äh, paindlikud ja neid tuleb ka toetada, aga neid tuleb täpselt samamoodi toetada äh, siis selliste äh, võimsusmaksete läbi. aitäh ja tahaksin tänada kõiki meie kolme esinejat selle väga põhjaliku lähenemise eest. suur aitäh teile selle eest, et pühendasite meile oma aeda, aega. nii et, et suur aplaus teile. Stage four ja läheme nüüd kohe edasi, sellepärast et me oleme natukene ajast hakanud maha jääma. alustame siis teise vooruga, elektrivõrgu operaatorid ja reguleerijad. elektrivõrgu operaatorid ja reguleerijad. ja esimene kõneleja on härra Peder Östermark Andresen härra Andreasen on Enso E president, tegemist on siis Euroopa ülekandesüsteemi operaatorite võrgustikuga ja ta on ka Energineti tegevdirektor ja president, tegemist on siis eh, Taani elektri ja gaasi eh, ülekandevõrgu operaatoriga ja tegutsete ka Taani Energeetikatööstuse Föderatsioonis, olete seal juhat-, nõukogu liige. nii et, et nüüd kuulame siis ära tööstuse seisukoha, mitte energiatootja seisukoha, vaid energiakasutaja seisukoha ja operaatorite reguleerija seisukoha, see seisukoht on meie jaoks väga huvitav. tahaksime teie sõnavõtu ära kuulata, sellepärast et meie energiaturu ülesehitus elektrituru ülesehitus on meie teemaks täna. aitäh, lugupeetud esimees, härra Puusek, mul on väga hea meel siin olla. aitäh kutsega, ma arvan, et selline dialoog parlamendisaadikute ja tööstuse esindajate vahel on äärmiselt oluline, vähemalt meie jaoks, et me saame ka teie mured ära kuulata Äh, täna räägin siis ENSO-E vaatevinklist, äh, tegemist on siis ülekandesüsteemi opera-, ülekandevõrgu operaatori seisukohaga ja äh, ma arvan, et see seisukoht on teile oluline. ma arvan, et Äh, ülekandevõrgu operaatorid üldiselt tervitavad Euroopa tasandil lähenemist ja me tervitame ka COP kakskümmend üks, COP kakskümmend üheksa kokkulepet. Äh, see annab meile selged sihtmärgid, me teame, et äh, kakskümmend protsenti, kakskümmend seitse protsenti taastuvenergiast peab olema kasutusel kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. küsimus on aga selles, kas see eesmärk on saavutatav ja kas see tasub ennast ära ning ma arvan, et meie vaatevinklist on vastus jah, see on tehtav ja see tasub ennast ära, kui seda tehakse õigesti. ma arvan, et äh, me tervitame ka komisjoni ja parlamendi seisukohti selles osas, kuidas me peaksime arendama turgu ja infrastruktuuri äh, neid eesmärke silmas pidades Äh, kindlasti üks asi, mis on äärmiselt oluline saavutada seda, seda nelikümmend viit protsenti või isegi viitkümmend protsenti taastuvenergiast meie kasutuses on paindlikkus. siin on graafik, kus need vajadused on selgelt välja toodud, see on ühe nädala tuuleenergia tootmise graafik äh, Taanis, siin on hall ala, äh, siin on tarbimine ja sinine on siis tuule- ja päikeseenergia tootmine. ning see on signaal sellest, miks me räägime paindlikkusest ja selline ei ole olukord mitte ainult Taanis, vaid paljudes eh, eh, piirkondades, näiteks Põhja-Saksamaal võib olukord olla veelgi hullem kui siin pildil. ning eh, see paindlikkuse nõue ei ole vajalik mitte ainult süsteemi seisukohalt, vaid ka äh, jaotusvõrgu operaatorite seisukohalt, sest enamik äh, tuule- ja päikeseenergiast äh, läheb ju jaotusvõrku ja nüüd seisavad nad samuti silmitsi sageduse kontrolliga ja jaotusega, nii et, et meil on vaja rohkem vahendeid, et edasi liikuda me tahaksime, et me saaksime rohkem süsteemi panna taastuvenergia allikaid. äärmiselt oluline siin, et et me tahame loobuda taastuvenergia allikate kasutamisest, me lihtsalt tahame oma süsteemis neid rohkem kasutada, kui me oma prioriteete muudame. ja ma ei ole nõus äh, äh, ühe eelkõnelejaga, kes Äh, kes oli sellise äh, prioriteetse juurdepääsu kaotamise vastu. Ähm, ma arvan, et äh, taastuvenergiaallikatel on juba praegu prioriteetne juurdepääs, sellepärast et nende kulud on praktiliselt null. see tähendab, et nad praegu turul niikuinii saavad selle prioriteetse juurdepääsu. Neil on võrgus, kes ees, see mees põhimõte ja Taanis peaaegu viiskümmend protsenti tuuleenergiast on kogu süsteemis nii et, et väga te-, harva me kärbime päikese- või, või tuuleenergia võrku pääsemist, kuigi seal ei ole prioriteetset juurdepääsu. aga loomulikult, kui hinnad on väga madalad, siis me peame äh, äh, seisma panema tuuleturbiinid, kui meil ei ole paika, kuhu seda energiat transportida. aga asi ei puuduta ainult taastuvenergia allikaid Äh, asi puudutab turu ülesehitust äh, tervikuna ning äh, meie seisukohad ja see, kuidas me sellele reageerime, komisjoni parlamendi seisukohtadele, me leiame, et turu ülesehitus peaks tugevdama hinnasignaale. nii et, et hinnad tõesti peegeldavad süsteemi puudujääke. ideaalses maailmas Äh, toote hind peegeldab kogu selle toote karakteristikat. aga kui me räägime näiteks elektri hinnast, siis ainus asi, mida see sisaldab, on tegelikult äh, äh, seda, millist elektrijaama kasutati nii et, et meil on vaja selliseid hinnasignaale, mis äh, arvestavad ka paindlikkusega, hinnapaindlikkusega äh,, energianappuse äh, hindadega ning meil on vaja rohkem tooteid ja teenuseid, mis tõesti näitavad, milline on selle paindlikkuse ja puudujäägi hind niisiis äh, seda meie soovime rohkemat turgu, aga mitte ainult päevasisest turgu, vaid ka piiriüleseid turge, turud peavad rohkem arenema selleks, et äh, äh, oleks tagatud selline vajalik paindlikkus. meil ei ole vaja niivõrd neid võimsuse turge, vaid meil on just vaja paindlikkuse turge. paindlikkus on suurem kui või-, olulisem kui võimsus ning siin mängivad tarbijad jällegi väga olulist rolli ja seetõttu äh, me kutsumegi üles tihedale koostööle äh, siis ülekandevõrgude ja jaotusvõrgude operaatorite vahel. Äh, järeldused, mida Langeni raporti eelnõust teha. me toetame teie soovitusi, sellepärast et suuresti on nad kooskõlas meie analüüsidega üks ettepanek, mille me teeksime ja see on ka teie raportis, härra Langen, nimelt, et meil on vaja Euroopa tasandi metoloogiat selleks, et süsteemi adekvaatsuse analüüsi läbi viia mitte ainult riigi tasandil, vaid ka regiooni tasandil ja Euroopa tasandil. NSOE on äh, sellised vahendid välja töötanud ja olen valmis äh, selle välja pakkuma, et seda saaks tulevastes õigusaktides kasutada. ja veel üks asi, äh, mida selleks vaja on Äh, äh, kui me tahame kasutada rohkem taastuvenergiaallikaid, siis on meil vaja rohkem koostööd riikide vahel, rohkem koostööd ülekandevõrgu äh, operaatorite vahel. me oleme juba viiskümmend aastat teinud koostööd, tegelikult me tegime koostööd juba enne, kui Euroopa Liidu liit loodi, nii et, et meil on koostööalal väga pikk ajalugu, aga samas me peame ka edasi liikuma, meil on vaja rohkem koostööd ning seetõttu me oleme loonud väga palju koostööorganeid selleks, et tõesti tugevdada planeerimist, seiret ning rakendust. ja äh, ka selleks, et meil oleksid need vaja, vahendid, mis on, meil on vaja taastuvenergiaallikate süsteemi integreerimiseks, aga endiselt me väidame, et lõppvastutajaks äh, varustuskindluse eest peavad olema kohalikud valitsused ja kohalikud ülekandevõrgu operaatorid ja me ei ole mingi aatom, mis lihtsalt vabalt ringi hulbib, me sõltume väga palju poliitilisest toetusest ja reguleerivast toetusest ning loodame, et ja see on meil Euroopa tasandil ja riiklikul tasandil kui me läheme nüüd väga regionaalse tasandi juurde, siis meil oleks vaja reguleerivat raamistikku ja poliitilist raami, äh, raamistikku, mis teenindab just nimelt seda äh, regionaalset koostööd, seda me soovime, et komisjon, parlament ja kohalikud omavalitsused suudaksid meile anda sellist poliitilist toetust. me oleme äh, sellist toetust juba näinud ja leiame, et seda võiks tugevdada niisiis ähm, tervitame ka teie ettepanekut Atseri tugevdamiseks, äh, selles osas oleme ühel meelel, et Atserile tuleb esitada, äh, anda rohkem vahendeid ja võib-olla peaks läbi vaatama ka Atseri praeguse mandaadi ja võib-olla mõned seadusandluses esinevad lüngad kõrvaldada, siin räägitakse ülekandevõrgu operaatorite koostööst, jaotusealasest paindlikust, süsteemide adekvaatsuse analüüsist ja muust säärasest, aitäh! suur tänu teile selle väga selge ja väga jõulise sõnumi eest meile kõigile, Euroopa Komisjonile äh, ja meile kõigile on see väga oluline. ja alati on meil kergem kogu pildist paremat äh, ülevaadet saada, kui tulevad sellised selged sõnumid. ja nüüd annaksin sõna härra Donald Van Beverenile, kes on Jandis, Jandis jaotusvõrgu ettevõtja direktor, tegemist on Flandrias paikneva ettevõttega, kes pakub võrgulahendusi gaasi, valgus, valgustussektori vallas ja härra Van Beveren, te olete äh, Genti ülikoolist saanud äh, tsiviilinseneri hariduse, eks ole? palun, teil on sõna. suur tänu ja äh, tere õhtust kõigile. Ähm, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada meile meie seisukohta ehk siis jaotusvõrgu ettevõtjate seisukohti. kõigepealt räägiksin meie ühistest väljakutsetest ja seejärel äh, võimalikest lahendustest, äh, eeskujudest ning sellest, kuidas äh, meie klient on kõige sellega seotud. kõigepealt siis väljakutsed meie ees. väljakutsetest on juba päris palju rääkinud, eelkõnelejad on sellest rääkinud ka palju, taastuva kütus, detsentraliseerimine, võrgustik, jaotusvõrgu ettevõtjana oleme meie juba oma tegevusi kohandanud, olen võt-, oleme võtnud teatavaid tehnilisi meetmeid ning lisaks sellele oleme me täielikult lahti seotud. ja Belgias äh, ei ole me alati olnud mitte klassi parimad õpilased, aga lahti äh, sidumise vallas ma arvan, et oleme me küll äh, tõesti eesrindlikud olnud. kõik on nõus sellega, et äh, jaotusvõrgu äh, ette, jaotusvõrgu maastik on väga erinev, lahtisidumise määr, äh, siis äh, erinevad jaotusmudelid, detsentraliseerimise määr, arukate tehnoloogiate kasutusele võtmine, kõik erineb nii riigiti kui lausa piirkonniti. ja kui me räägime nüüd siin energia üleminekust ning sellest, kuidas jaotusvõrgu reguleerijate roll muutub, siis äh, jaotusvõrgu ettevõtjatel on ka oma tähtis roll, meie peal oleme turu, äh, neutraalse turu äh, toimimise soodustajad, me peame tagama ka energiatõhususe, meil peab olema arukad, nõu-, arukad Äh, arukad võrgustikud, äh, nutiarvestid, äh, samuti andmete haldus, tehnilised lahendused, suhtlus tarbijatega. ja nüüd, kas üks jaotusvõrgu ettevõtja võib või ei või kõiki neid tegevusi ellu viia, me ei saa hakka siin, hakata siin asja liiga üheülbaliselt vaatama. jaotusvõrgu ettevõtja öö, on kas lahti seotud või mitte ja loomulikult see mängib väga roll, suurt rolli, kui me üritame nendele küsimustele vastata. sõltumatus on siin tähtsal kohal. kui me tahame jaotusvõrgu ettevõtjatele anda selles kontekstis tähti rolli, siis sellel on oma positiivsed küljed, aga ka oma negatiivsed küljed. sellest võib olla kasu selleks, et turu arengut kiirendada, see aitab sellel, kes tuleb enne muna või kana probleemile lahendust leida teataval määral Äh, see on oma hoogustava mõjuga. Äh, veel üks eelis on ühtsus ning äh, lahenduste koostoimivuse. aga lisaks sellele positiivsele küljele on ka oma negatiivne külg, oma võimalikud puudujäägid ehk siis tegevuste kohalevis alajaotusprojektide poolt, pakutud teenuste kvaliteedi küsitavus, kas uuendumistegevusele pühendutakse ja ma räägiksin sellest natuke ka täpsemalt. kõigepealt, kui me räägime siis, äh, millised on need negatiiv, võimalikud negatiivsed kujud, siis äh, need negatiivsed mõjud äh, sõltuvad lahtisidumise määrast ja mida rohkem lahti seotud, seda väiksem tõenäosus ebasoodsale mõjule. meie oleme valmis piirama oma tegevusala, vähemalt meie kavatseme seda teha. seal peaksid olema selged äh, piirangud, samuti ka meie kvaliteediga selged äh, näitajad, tegurid äh, ning loomulikult ka tulemuslikkuse põhinäitajad, loomulikult tuleb ka keskenduda uuendustegevusele. eelkõneleja rääk-, jutu jätkuks ütleksin ma, et jaotusvõrgu ettevõtjana Belgias täna ei ole meil mitte, meile mitte mingisuguseid stiimuleid selleks, et arukasse tehnoloogiasse investeerida. aga samas äh, me arvame, et see on väga oluline Äh, sooviksin teile tuua ka mõned näited sellest, mida me oleme juba saavutanud. Äh, kaks näidet ongi siin. Äh, jaotusvõrgu ettevõtjad üheskoos on moodustanud oma andmete platvormi, andmevahetusplatvormi, mida saab kasutada turu toimimise ning jaotuse hindamiseks, kõik turul osalejad kasutavad seda andmete platvormi ning selle äh, andmete platvormi äh, juhtimises äh, on esindatud ka kommertshuvide esindajad ning lisaks sellele ka reguleeriv tasand. me nagu oleme nimetanud selle võrgustiku selle andmeplatvormi atriaseks, aga tegemist ei ole ainult eraüksusega, tegemist on võrgustikuga ja, ja tegelikult jaotusvõrgu ettevõtjad investeerivad sellesse platvormi. siis Äh, Belgias on äh, ühe positiivse näitajaga paind, näitajana ka paindlikkuse turg tööstusklientidele, äh, äriklientidele, kodutarbijatele paraku veel mitte. ja milline on meie roll siis selles kontekstis? meie oleme sõltumatud andmete haldajad ning turu, neutraalse turu öö, tingimuste tagajad soodustajad. meie tahaksime öö, äh, omalt poolt aidata kaasa paindlikkuse turu toimimisele ning juhtida öö, äh, jaotusvõrku. nii et äh, teeme seda siis koostöös ülekandevõrgu ettevõtjatega ja meie ei osale ise nende tegevuses, kuid oleme valmis nende tööd lihtsamaks tegema ja lõpetuseks meie tegevuse lõppsihiks on ikkagi tarbija, teadlik tarbija ning äh, jaotusvõrgu ettevõtjana eelistaksime me, äh, et tarbija püüdleks energiatõhususe poole. Äh, me tahaksime ka, et tarbija oleks ise taastuvenergia tootja meie tahaksime samalt poolt siis äh, neid äh, tarbimise äh, tipphetki, tipptunde vähendada ning samuti selliseid liiga suure tootmise põrg, kõrgpunkte, siis samuti me tahaksime osalus turul tarbija võib valida pakkuja, soodustaja, äh, samuti ka energiateenuse ettevõtja, samuti võivad nad äh, valida oma energialepingu liigi ning äh, osaleda ka paindlikkuse turus. juhul, kui tekib energiapuuduse olukord, võib klient ise osaleda öö, osalise öö, osalisel määral jaotusvõrgused hoida ära seda nõndanimetatud brownout'i. suur tänu! ja siis äh, meie viimane esineja, proua Anne-Gret Gröbel, kes on siis äh, Saksa Föderaalsest äh, elektri, gaasi, telekommunikatsiooni, posti ja raudteevõrgustiku ametist. Teie töövaldkond hõlmab väga paljusid teemasid, te olete ka Euroopa Energia Äh, sektorit reguleerivate asutuste nõukogu esimees ning samuti ka äh, energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti ASER-i äh, juhat-, nõukogu liige, nii et teil on väga tähtis roll ning ootame huviga teie seisukohti. palun, teil on sõna Äh, aitäh, lugupeetud esimees, aitäh ka raportöörile et ka regulaatorid siia oled kutsunud, sellepärast et ma räägin saksa keeles, sellepärast et äh, mind on siia kutsutud kui Saksamaa reguleeriva asutuse esindajat, aga loomulikult on oluline ka reguleerijate koostöö Euroopa tasandil, äh, Atseri tasandil see toimub, äh, see, sellel asutusel on väga oluline roll, sellest tahan täiendavalt kõneleda, minu arvates on äärmiselt oluline Äh, vaadata, milline on lähteolukord. Äh, meil on siin kaks integratsiooni ülesannet, millega peame toime tulema, rääkides energiasüsteemide üleminekust ja see lähteseisund on suhteliselt keeruline, sellepärast et liikmesriigid riiklikul tasandil vastutavad äh, artiklis sada neli, üheksakümmend neli ees ja ma arvan, et siin me peaksime leidma lahendusi Euroopa tasandil. Eh, meil on eh, alati selline tasakaal vaja leida kesksete lahenduste vahel ning eh, detsentraliseeritud aspektide vahel mis raamistikuga paika on pandud. ja mis puudutab integratsiooni, ka selles osas on meil vaja midagi ära teha. loomulikult kõigepealt integreerida võrku taastuvad energiaallikad ja eh, ka kaubandusse, energiakaubandusse, mille me peame saama oma kontrolli alla ja mis eh, oleks, et need oleksid, see süsteem oleks ka selline, vastab meie väljakutsetele ja loomulikult tuleb välja ehitada energia siseturg Euroopa tasandil mõlemaid neid asju tuleks omavahel aga kooskõlas näha, tuleb lei- ja võimalikud on lahendused, mitte ei tohiks vastanduda teineteisele see on minu meelest äh, tõesti väga oluline, oluline alguspunkt. ja mis saab edasi, siis äh, see valitud äh, lahendus on selline, mis ka meie asutuse vaatevinklist on oluline ja millele vastab ka praegu avalikkuse arutelu. nimelt ainult energiaturg ehk teisisõnu turupõhine lahendus. väga oluline on siin selleks, et see turupõhine lahendus ka oleks äh, toimiv ja et hinnasignaalid äh, ka äh, oma mõju omaksid, on selgelt see, et kõigepealt jäetaks nad rahule. ehk teisisõnu, et nad saaksid oma tööd rahulikult kõigepealt teha alguses ja sellepärast on väga oluline, et pikaajalised raamtingimused tuleb ära muuta. Äh, ja võib-olla siis sobituvad jälle kokku omavahel lühiajalised äh, hinnasignaalid ja pikaajalised investeerimisvajadused kuid seda ei saa lisa uute toetuste võimsusturgude lahendada, vaid äh, see tuleb lahendada läbi selle, et äh, me toetame killustamata turgu, äh, kus on äh, hinnasignaalid, mis vastavad olukorrale ja see on selles raportis ka väga selgelt sees ja seda lähenemist meie ka toetame. see tähendab seda aga, ja nagu ma ütlesin, ma juba rääkisin sellest, et me ei pea vajalikuks võimsuste turgu, see tähendab ka seda, et loomulikult pärast üleminekufaasi saaksime me arves-, peame me arvestama ka majanduslike eesmärkidega. Need arengud minu meelest äh, on juba käima läinud. esialgne filosoofia oli kindlasti vajalik selleks, et taastuvate energia, taastuvaid energiaallikaid toetada ja selle aluseks oli see niinimetatud tootmine ja unusta lähenemine, see on, see filosoofia on Euroopas tänaseks kadunud areenilt ja sellepärast oleks ka väga mõistlik äh, selline jätkusuutlik lähenemine võtta ja siis toimivad ka need nii-öelda ainult energiaturud. kindlasti tähendab see seda, et pikemas perspektiivis äh, on taastuvad energiaallikad ähm, äh, vajalikud ja nende järele nõudlus toimub. me oleme Saksamaal juba äh, oma seadusandluse reformi käigus toonud palju turuinstrumente sisse ja loomulikult äh, on meie prioriteetideks veel jätkuvalt, aga selles osas on selge kõigile see, et see praegune lahendus kõik, igavesti ei püsi ja tuleb äh, tagada see, et turuelemendid reageeriksid paindlikumalt, sest et muidu see turupõhine hinnamehhanism äh, enam ei püsi. kindlasti äh, on õige see, mida ütlesid ka eelkõnelejad nimelt äh, üks väga oluline element, et äh, paindlikkus peab suurenema ja see ei tähenda mitte ainult äh, balansseerimispoolel, seda tuleb selgelt välja öelda, seda ei ole seda öeldud võrgueeskirjade puhul, vaid ka nõudluse poolel. see on väga tähtis element mis, aga element, mida on väga raske rakendada, sest et meil on erinevad nõudlusgrupid, me peame siin äh, lisaks sellele silmas pidama ka seda, kuidas võimalikult need tuhud, turud reageerivad. ja äh, börsil on juba toodud äh, mõned tooted turule, mis, mis seda kõike võimaldaksid ning ma arvan, et ka selles osas on tulemas uusi elemente. Need peaksid siis vastama hinnasignaalidele ja selle vahe väiksemaks muudavad. seni ma olen keskendunud rohkem kaubandusele, aga tahaksin veel viidata ühele asjale ja minna asja olemuse juurde, mille eest vastutavad reguleerijad see kõik ei toimi ilma selleta, kui meil ei ole võrgu infrastruktuuri ja võrgu infrastruktuuri ja see, selle eest peavad vastutama ka võrkude kujundajad. mängu tuleb siin võrgu arengukava, millel praegu on, mis praegu on kümneaastased ja Prantsu-, Saksamaal oleme me siis oma uue energiapoliitika kontekstis väga palju äh, ümberstruktureerimisega tegelenud, viinud sisse uusi, toonud sisse uusi ähm, äh, süsteemi võrkudesse ja energiatootjate puhul täpselt samamoodi, see on väga oluline asi, see ei ole sugugi väike, väikse tähtsusega küsimus. võrgu infrastruktuur ja see, et äh, energiatootjate äh, iseloom ka praegu muutub, on meie jaoks tähtis see on jällegi asi muidugi, mis läheb äh, elektrienergia turu reguleerija pädevusse äh, või reguleerija pädevusse laiemalt, aga mitte ainult äh, liikmesriikide sees, vaid just nimelt piiriüleselt. meil on piiriüleseid võrkudevahelisi ühendusi, näiteks on olulised siin äh, on nad ühishuviprojektide vallas, sellepärast et see võib nende jaoks olla väga oluline. ja lisaks sellele on veel motivaatoreid teisigi, mida juba kasutatakse, näiteks piiriülene kulude jagamine, see on instrument, mida ei tohiks sugugi alahinnata. see annab nimelt võimaluse kulude jaotamiseks piiriüleselt. ja see on asi, mida Acer koordineerib, aga samas äh, rakendatakse siis äh, siseriiklike reguleerijate poolt. see on aspekt, millest ma tahaksin oma esitluse lõpus veel rääkida. kindlasti on äh, Euroopas vaja rohkem koordineeritust, seda ka regioonide kontekstis, sellest täna juba räägiti, see ongi energia liidu teatises selgelt olnud esil Euroopa Komisjonist aga tähtis selle juures on see, et see koordineerimine oleks äh, tasakaalus siseriiklike reguleerijate ja agentuuri vahel. ka siin peame me mõlemale poolele tähelepanu pöörama. reguleerijatel on väga oluline roll töögruppide osa, reguleerijate nõukogu osas, kuhu kuulun ka mina. ja oluline on siin tagada nii-öelda Euroopa mõõde, piiriülene mõõde, selleks, et see jõuaks ka siseriiklikusse seadusandlusesse. see tähendab, et jah, me peame süsteemi tagama kontrolli ja pädevuste jagamise reguleerivate asutuste koostööameti, ACER-i ja, ja siseriiklike reguleerivate arengute vahel. ACER on ju reguleerivate asutuste platvormiks, selle eesmärgiks on koordineerida ja täiendada siseriiklike reguleerivate asutuste tööd ja nad saadavad oma üle, saavad oma ülesannet täita ainult siis, kui siseriikliku tasandi ja Euroopa tasandi vahel on toimiv koostöö ACER-i all. see eeldab aga teatud äh, haldusstruktuuri kus reguleerijatel oleks ka oma roll mängida ja kaasrääkimise õigus. igasugune Aatseri tegevuse laiendamine, pädevuste suurendamine näiteks äh, nagu äh, uute äh, turul tegutsejate reguleerimine peaks käima ühes samma, sammus Aatseri haldusreeglite ja juhtimisreeglite muutumisega, see on väga oluline punkt, millest ma tahtsin veel siin päris lõpus ka rääkida, vabandust. suur tänu. annaksin sõna nüüd meie raportöörile. ma tahaksin tänada nende väga huvitavate ettekannete eest. täiesti uued aspektid tulid välja pärast esimest paneeli. minu esimene küsimus president Andreasenile. milliseid koostöövorme me teame ju, et meil on äh, viiepoolne koostöövõrk, kas seda oleks võimalik parandada, kas seda on võimalik laiendada? sa oled, sinna kuulute teie ja vist äh, nelikümmend ettevõtet. ja teine küsimus, komisjoni ettepanekus räägitakse midagi ka andmete kasutatavusest. kas äh, ülekandevõrgu ettevõtjatel oleks lisaandmeid vaja? või on härra Van Peverenil õigus, et äh, seda peaks tegelikult paremini reguleerima ülekandevõrgu ettevõtjate tasandil? ja taga, äh, vabandust, jaotusvõrgu ettevõtjate tasandil, et äh, kas, kas see aitaks tarbijale parema süsteemi välja selgitada? ja veel üks küsimus, kas teil on mingisuguseid vahearuandeid Belgia uue süsteemi kohta? ja küsimus ka doktor Gröbelile. parlamendis loomulikult kavatseme me mõelda ka selle üle, milliseid asju me võime anda ülesandeks Aatserile ja ma tahaksin teada, et millised koordineerimisülesanded, standardiseerimisülesanded on teie meelest mõistlik ära korraldada Euroopa tasandil, lisaks siis veel reguleerivate asutuste koostööle? suur tänu ja järgmisena annaksin sõna proua Kumbula Natrile. jah, ma teen lühidalt, ma ei tea, kas vastus ka nii lühike ja lihtne on, aga äh, millisel tasandil te arvate, äh, oleks paindlikkust kõige parem süsteemis luua? ma us-, ma usun ise, kui me vaatame kogu süsteemi, siis me tahame olla kindlad, et meid teenindatakse energiaga ka siis, kui tuul ei puhu, ka siis, kui päike ei paista. ja me tahame äh, et energia oleks kiire, praegusel hetkel äh, me praktiliselt äh, saja äh, sajaprotsendiliselt oleme me öö, oma mõõdikud juba paika saanud öö, mujal on see teistmoodi, aga rääkige meile palun natuke täpsemalt paindlikkusest ja äh, salvestamisest, ladustamisest. Äh, paindlikkuse vallas on äh, süsteeme, mis tagavad kümneminutise reageerimiskiiruse, kasutades ükskõik milliseid kütuseid, ma ei tea, aga siin mainiti ka paindlikkuse hinda ja kust tuleks siis tagada, kas taatja, tootja või pakkuja äh, tasandil või siis jaotusvõrgu ettevõtja tasandil, kus süsteemis peaks see paindlikkus tekkima? härra Telitška, palun. suur tänu, härra esimees, ja veel kord suur tänu teile, minu meelest on meil siin, olid meil mõlemad aruteluvoorud äärmiselt inspireerivad ning ka paljutõotavad, sellepärast et vaadates seda, mida te olete teinud, mida te olete saavutada, saavutanud, saame aru, et turg ei ole praegu kõige paremas olukorras. ja kohe äh, vabandan ka ette, sellepärast et ma pean kohe äh, paraku lahkuma, sellepärast et äh, mul lennuk lahkub, aga kolleegid kuulavad tähelepanelikult ära, mida te vastate ja jäävad siia lõpuni. kõigepealt siis ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mida ütles härra Andreasen äh, ning ma pole nõu, nõus äh, eelmise paneeliga äh, prioriteetse juurdepääsu küsimuses selles valdkonnas ja tõesti teiega lahkarvamusele. härra Andreasen, kui ma õigesti aru saan, siis te rääkisite poliitilisest toetusest jaotusvõrgu ettevõtjatele, võib-olla võiksite sellest täpsust, täpsemalt rääkida, selgitada seda natuke, rääkisite ka võimsuse suurendamisest, aga rääkisite ka mandaadi ülevaatamisest. aga mida te täpselt mõtlete sellega, kui te rääkisite energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti mandaadi ülevaatamisest, Aseri mandaadi ülevaatamisest siis ja siis proua Krööbelga, te mainisite seda, et kui äh, Asserit tugevdatakse, siis see peab käima käsikäes äh, selle valitsemise juhtimise aspektiga, ma ei sea seda küsimärgi alla, võib-olla ma olen päris äh, ajastamise osas eriarvamusel, teie tahtsite paralleelset lähenemist ja selle rööpse lähenemise asemel leian mina, et kui turu lõimimine on kaugemale jõudnud, siis ettevõtted ja selle tegevusega peavad tegema, tegelema peamiselt ettevõtted, siis sellest peab inspiratsiooni ammutama valitsev tasand. Äh, aga võib-olla räägiksite sellest täpsemalt ja härra Langen, meie liigume nüüd energiaturu lõimimise suunas, kas Euroopa tasand peaks liikmesriigi tasandil tohjad üle võtma ja jällegi ma vabandan, et ma pean nüüd lahkuma, aga, aga loodan, et vastate küsimustele. aitäh! suur tänu! ja härra Saudargas. Thank you very much. I, I have very... suur tänu. väga konkreetne küsimus teile. avamerele paigutatud tuulegeneraatorid Nendega seoses on olnud mitmesuguseid probleeme nende võrgule, võrku ühendamisega seoses ning äh, kasutatud on merealuseid kaableid ja nii edasi nende ühendamiseks. milline on teie hinnang selliste projektide tulevikuperspektiivist ning nende mõjust turule? seega omamoodi kogutakse kokku kokku äh, taastuvenergiat ühte koh-, energia ühte kohta, mis võib olla problemaatiline. mul on üks küsimus omalt poolt, kas me saaksime sellist äh, ähm, vältida äh, loop flow äh, sündroomi Euroopas äh, ja see on ehk siis viimane küsimus teile, võib-olla siis olete nüüd valmis vastustega pihta hakkama aitäh nende paljude heade küsimuste eest. kuidas edasi minna? Äh, Euroopa Komisjonis on rõhutanud rahvusvahelise koostöö tähtsust, äh, me oleme sellega nõus, meie moodustame nüüd äh, viis või kuus piirkondi Euroopas NSOE äh, perspektiivist, äh, mis teenindavad rohkemaid arvu riikide, nii et siis äh, neljakümne kahe jaotusvõrgu ettevõtja asemel on meil piirkondlikud üksused, nad jagavad teatavaid teenuseid, üks on siis võimsuse kalkulatsiooni teenus, mida ei tehta enam riigipõhiselt, vaid piirkonniti ja äh, planeerimine äh, ja prognoosimistegevus leiab aset samuti piirkondlikul tasandil ning on jagatud. Äh, seda koostööd võib laiendada ja me soovime seda laiendada. nagu me mainisime, meil on vaja rohkem töövahendeid taastuvenergia valdkonnas, suuremad osad osa liikmesriigi jaotusvõrgu ettevõtjatest leiavadki nüüd, et head lahendused on hoopis piiriülesed äh, või piirkondlikud, meil on vaja äh, sellist head odavat lahendust, et saavutada õige tasakaal võrgustikus, praegu on siis äh, viis-kuus piirkonda ja piiratletud arv teenuseid, mida saab edaspidi laiendada ja selle üle peame läbirääkimisi ka siis parlamendi ja komisjoniga. küsisite ka andmete kohta, et milliseid andmeid meil tegelikult vaja on. ja jällegi siin ma arvan, et me tahame kasutada ära tarbija potentsiaali ja selleks, et seda teha, peavad andmed olema vabad, mitte jaotusvõrgu ettevõtjate jaoks. jah, loomulikult ka jaotusvõrgu ettevõtjatel on vaja rohkem andmeid ja me peame omavahel andmeid vahetada, aga neil on vaja rohkem andmeid selleks, et süsteem toimiks, aga tulevikku silmas pidades meil on vaja neid andmeid ja andmeid on üüratult. Need andmed tuleb lihtsalt välja võtta ning äh, kokku koondada, nii-öelda seifi panna. kuulsime Belgia näitest, Soomes samuti moodustatakse selline andmekeskus, data hub, äh, teistes Skandinaavia riikides samuti ja kogutakse siis kokku tarbijaga seotud andmed, äh, mida kasutatakse paindlikkuse ja jaotuspaindlikkuse äh, arendamiseks, uute teenuste väljatöötamiseks, mis aitavad äh, sedasama paindlikkust suurendada, seda saavad ka kasutada siis ka jaotusvõrgu ettevõtjad äh, riiklikul tasandil, piirkondlikul tasandil. Äh, kust tasandilt peaks see paindlikkus tulema? ma arvan, et selle üle otsustab turg, meie usume turu suutlikkust. paindlikkus, kas see tuleb talletamisest, tarbijatest, jaotusvõrgu tasandilt, suurtest jõujaamadest. eks turg otsustab. jaotusvõrgu ettevõtjate ülesandeks on selgitada äh, seda, kui palju meil on vaja seda paindlikkust ning äh, hakata siis äh, neid teenuseid välja töötama ning siis turg areneb ning need, kes pakuvad meie soovitud teenused, hangitavad teenused odavamalt, need saavad endale lõviosa turust. Who will buy it? Will... küsimused ilma mikrofonita, aga, aga härra Andreasen vastab, et teenust ostavad jaotusvõrgu ettevõtjad, neil on vaja samuti paindlikkust ja nad pakuvad paindlikkuse teenust, aga, aga nad on ka suureks sisseostjaks sellel turul nii et äh, oluline on see, et meil oleks sõltumatu turg, kuhu kõik saavad oma teenuseid pakkuda ja siis toimib äh, konkurents ning äh, ostetakse konkurentsist lähtuvalt teenuseid, mida on vaja. eks lühike küsimus Californias on ka elektripakkujad, need, kes pakuvad seda, pakuvad kogu aeg elektrit, kui nad ei saa pakkuda tuuleenergiat siis ostavad energiat äh, kokku ja see, kes äh, siis energiat jaotab, äh, meil on tasakaalustatud osapooled ja kui tekib tasakaalu kõrvalekaalu, siis kasutatakse päevasisest turgu ja kui seda ei tehta, siis meie teeme seda äh, nende eest ja saadame neile suure arve. poliitiline toetus, millist poliitilist toetust on meil vaja? kui me tahame süsteemi äh, koordineerida piirkondlikul tasandil äh, piisavalt ja poliitikud räägivad ka piisavusest, siis teevad seda ka reguleerivad me näeme praegusel hetkel toetussüsteemide väljatöötamist, mis teie arvates ei ole kasulik taastuvenergiate sektoris, kui poliitikud tuleksid kokku piirkondlikul tasandil äh, ning räägiksid piirkondlikul tasandil sellest, kuhu oma outreach tegevustega minna, siis äh, äh, saame meie ka paremini prognoosida ja ette valmistada äh, võib-olla mõningad äh, piirkonnad äh, jõuavad äh, viis-kümme aastat teistest ette, mis ei oleks ka, ka hea lähenemine. Atseri mandaat tulevikus, kui meil on selline piirkondlik piisavuse prognoosi töövahend, siis on seal ka oma roll mängida Assaril selleks, et tagada kontrollifunktsiooni täitmine siis äh, jaotusvõrgu, äh, ülekandevõrgu äh, ettevõtjate koostöö, ka seal oleks vaja rohkem Atseri tasandi järelevalvet. mida rohkem reguleerimist ja rohkem kontrolli, siis avamere võrgustikud, kas neid on rohkem? Saksamaa ja Taani vahel on neli tuule farmi, mis on seotud ühe võrguga ja ühendavad samal ajal siis äh, Taanit äh, Saksamaaga ning turg äh, siis otsustab, kuhu seda energiat müüakse, loomulikult sinna, nagu kus hind on kõrgem. see on üks esimene näide sellest, kus me võrgu moodustame avamerele kas tulevikus see areneb veel edasi, muutub domineerivaks, see võib nii juhtuda, praegu Põhjamerre äh, ehitame võrku, kus äh, põhimõtteliselt äh, võib vajaduse korral lihtsalt muidu võrguvälise avamere tuule jaama sisse lülitada. ja praegu loeme ühenduslülisid ühest kohast teise aga tulevikus saab äh, need ühendused katkestada ja lülitada sisse tuuleenergia. ringvoog, ringvoo küsimus, äh, ringvoog on tingitud taristu puudulikkusest ning äh, halvast pakkumiste alasüsteemist. kui taristu on paigas, siis ei teki sellist olukorda ja kui tekib jälle uus äh, pakkumisala struktuur, äh, samuti on võimalik seda vältida. ja esimene pakkumispiirkondade uuring avaldatakse äh, selle aasta mais-juunis ja siis tekivad alles tõsised arutelud, siis pange turvavööd kinni ja asjad hakkavad toimima, toimuma. meie usume oma seisukohast et äh, tuleb keskenduda taristu väljaehitamisele, et äh, katastroofi vältida, aga samuti õiged hinnatsoonid vajavad väljakujundamist. varasema paneeli arutelude käigus äh, kutsuti üles suuremate pakkumispiirkondade loomiseks, et turg oleks suurem. see on illusioon, turg lähtub alati füüsikaseadustest. luuakse, kui lu-, ainukene saavutus, mida sellisel moel võib saavutada, on see, et et on kunstlikult loodud suur turupiirkond, tekivad pudelikaela olukorrad, turg jaguneb ja muud läheb kardina taha nii-öelda ning äh, jaotusvõrgu ettevõtjad teil on äh, tööd väga palju, et äh, Põhja-Saksamaal äh, suruda, sundida jaotus, jõujaamu vähem tootma, Lõuna-Saksamaal rohkem tootma. nii et lahendus sellele probleemile on, härra esimees. aitäh! ja loodetavasti lahenduseni ei jõuta kahekümne teisel sajandil, vaid kahekümne esimesel sajandil Ja, dank u wel. Ik heb zeker twee vragen voor mezelf genoteerd. Wat de data... Mul on eh, ka, mulle esitati ka mõned konkreetsemad eh, küsimused andmekeskusest kõigepealt, eh, meil ei ole olnud sugugi probleeme jaotusvõrgu ettevõtjate ja ülekandevõrgu ettevõtjate vahel, absoluutselt mitte, me teeme töö, kõike koostöös ja ei ole üldse tekkinud probleeme selles osas, kes mingit andmekogu üle omab võimu, järjest rohkem me vahetame tegelikult andmeid reaalajas jaotusvõrguettevõtjate ja ülekandevõrguettevõtjate vahel. ma olen selles täiesti veendunud, et selline koostöö jätkub. nüüd, kas Data Hub või andmeplatvorm, kas kaotab sellega tarbija midagi, ei, ma arvan, et see süsteem on loodud teiste operaatorite jaoks, me oleme varem, varem on, meil oli viis sellist platvormi, viis kliiringukoda, viis operaatorit ja iga kord tuli läbida kõik need vaheetapid. Belgias oli see niimoodi äh, jaotusvõrguettevõtjad, ülekandevõrguettevõtted, tarbijad ja kõik, iga kord tuleb uued liidesed luua ja see toob kaasa operatiivkulud ja nüüd on meie eesmärgiks siis ühtne süsteem kõikidele osapooltele, see on ju ometigi palju tõhusam, see on tõhusam meie jaoks ja loodetavasti ka kliendi jaoks on see asi täiesti läbipaistev. kui äh, me oleme tõhusamad, siis me saame ka ju elektrihinnad tuua allapoole, aga see on teine asi, kuid lõpuks tuleb mõista viis äh, kliiringu koda. see süsteem toimis, aga kui meil oleks ainult üks, oleks see palju lihtsam ja palju tõhusam. paindlikkus Äh, ma ei ole võib-olla õige inimene vastama sellele küsimusele, nimelt ma olen jaotusvõrgu ettevõtja esindaja, aga tahaksin sellegipoolest teile öelda, et äh, me viisime läbi ühe uuringu koos äh, Belgia ülekandevõrgu ettevõtjaga, et näha, milline oleks ühes teis-, oleks meie piirkonnas tootmisvõimsus. Flaamimaa jaoks aastal kaks tuhat kakskümmend oleksime me oma eesmärgid saavutanud, kui me võtame arvesse selle, et see detsentraliseeritud tootmine äh, toimub siin. tegelikult on turg see, kes lõpuks otsustab, äh, kust äh, energia tuleb, aga mis puudutab lokaliseerimist, siis kaheksakümnel kaheks-, kaheksakümne kaheksakümne viiel protsendil otsustab selle turg võib-olla isegi kuni üheksakümmend viis protsenti ja, ja viimane viis protsent äh, siis äh, reguleeritakse mu-, muud moodi. kui näiteks tootja tahab äh, kuskil mujal tegutseda, mitte seal, kus ühendused on kõige lihtsamad. see asi meid ei huvita, aga see on muidugi sotsiaalne küsimus, et me tahame nii palju taastuvat energiat integreerida kui võimalik, et see toidaks meie võrku mõistliku hinna eest nüüd paindlikkus jaotusvõrguettevõtjate, ülekandevõrguettevõtjate puhul ma olen täiesti nõus sellega, mida öeldi, kuid on üks oluline vajalik, on selleks turg. meil muidu tekib kuhjumise probleem ja ummikuprobleemi ja kui meil on võrk, mida kasutab kümme klienti ja, ja kui ükski nendest äh, turul tegutsejatest ei ole huvitatud paindlikkusest, siis ei ole selleks ka turgu. võib-olla kümne-kahekümne aasta pärast on asjad teistmoodi, aga praegu on selle kasutamise võimalused jaotusvõrgu ettevõtjana tegelikult öö, öö, olematud. ja esitati siis küsimus ka selle kohta, mis puudutab arukaid arvestisüsteeme, ei ole Flaamimaal osa, langetatud veel otsust selle kohta, see aitaks aga asju edasi viia. aga mul on teile üks küsimus. mis oli peamine põhjus, miks Belgias mõni aeg tagasi tekkis elektrikatkestus. Äh, pigem räägiti äh, Belgias mitte võrgukatkestusest, äh, blackout'ist, vaid brown out'ist ehk teisisõnu, et söejaamad pea-, peatasid oma töö sellest räägiti väga pikalt, see ei olnud poliitiline küsimus, see oli tehniline probleem ja loomulikult äh, oli see üllatav ja jahmatav ja arvati, et võib-olla tõesti on meil varustusega probleemi, aga elektrikatkestust meil kui sellist ei olnud, pigem söekatkestus nii-öelda. Äh, ja äh, mõned äh, asjad tõesti enam ei toiminud, näiteks nagu valgusfoorid. aga nüüd siis proua Krööbel, küsimused Aatseri lisapädevuste kohta, et mis neile võiks usaldada. tõesti, praegu on äh, tänu sellele mm, äh, võrgu koostööle uusi operaatoreid Euroopa turul mis on täiesti iseseisvad institutsioonid, kellel on konkreetsed eesmärgid äh, võrkude koordineerimisel äh, ja, ja eesmärgiks on siis piiriülesed. näiteks nagu gas booking platvormid. Need on juba definitsiooni kohaselt äh, Euroopa rolliga asutused ja ei Saksa, Poola või Belgia või ükskõik milline liikmesriikide süsteem ei, see on siis nende pädevuste jaoks, mida liikmesriikide süsteemid ei täida ja siin võiks ka olla Atseri roll. Nende uute turul tegutsejate reguleerimise osas ja selle funktsiooni nemad võiksid äh, üle võtta, see oleks äh, üsna klassikaline ülesanne. ACER äh, ei koosne ju mitte ainult Ljubljanas asuvast koostööametist, vaid sinna ko-, kuuluvad ka reguleerijad ja seega on väga oluline kaasata ka reguleerijad. sest kui nende platvormide puhul tekivad kulud, mis pärast peaksid jälle voolama tagasi reguleerijatele, peaks olema reguleerija ülesanne sellega tegeleda ja kes äh, peavad vastutust kandma nende otsuste eest. siis ma jõuangi selle haldusstruktuuri juurde, see on just nimelt sellepärast väga oluline. me ei tohiks siin ilma Ähm, haldusnõukogu ta langetada neid otsuseid enam. suur tänu. muudatusettepanekud äh, härra Langeni raportis tuleb esitada kahekümne esimeseks märtsiks kella kaheksateistkümneks õhtul, kella kaheksateistkümneks õhtul, täpsustab härra esimees. järgmine tööstuskomisjoni koosolek leiab aset seitsmendal aprillil, terve päev hommikust õhtuni käib see koosolek seitse tundi ja tunnustusavaldus ja aplaus meie kõnelejatele. suur tänu teile, suurepärased vastused, ilus arutelu, suur tänu ka kõikidele teile assistentidele aitäh, suur tänu kõikidest, kes te siin saalis olete, me olime väga kannatlikud, siin ITRE komisjonil kaks päeva jutti tegime tööd